ja, guten Tag, liebe Kollegin, liebe tere päevast, head kolleegid! tegemist on kaks minutit, äh, on neli läbi kell ja seetõttu teen ettepaneku, et äh, alustame meie koosolekuga. täna on eelarve kontrolli komisjoni juhtkond vaja uuesti valida, kõigepealt äh, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele, et vastavalt artikli kakssada neli kodukorrast näeb seda menetlust ette ja vastavalt sellele kodukorrale on siis võimalik ka see, et mina, olles olnud enne eelarve kontrolli komisjoni esinaiseks, viin läbi valimise menetluse. kõigepealt valime esimehe ja siis neli aseesimeest. ütleksin kõigepealt kõikide nende liikmete nimed, kes teisi esindavad ja tahaksin paluda poliitilistelt fraktsioonidelt, et eh, andke ka mulle teada enne valimist. Eh, mulle on antud teada järgnevalt, et Petri Sarvamaa asendab Brian Hayes, Hayes, eh, härra Salafrankat proua Šulin, härra Matucellot asendab härra Pitera, kas Äh, proua Pidera, kas on äh, Rahvapartei poolt veel mingisuguseid äh, märkusi? ei tundu olevat. siis sotsiaaldemokraadid on öelnud, et proua Kadenbach härra Kaierit asendab ning kolleeg Lubraka Liberatskit. kas on veel proua Koševska äh, asendab kolleeg Sarnetskit ja äh, kui ei ole mingisuguseid lisamärkusi, siis on ECR-iga ka ühel pool, ALDE, proua Kriigule äh, härra Toirelit asendamas. ja siis kuue poolt ma ei näe, äh, kolleeg De Jongi ei ole siin, roheliste puhul ma ei näe ja EFTD puhul ka mitte ja NF-i puhul nagu ikka mitte kedagigi pole nüüd olen ma mõelnud selle peale, et kui kaua me peame sotsialiste ootama siin, aga kell neli ju leppisime kokku, et kohtume. nii et eh, seetõttu kell on nüüd kolm minutit neli läbi ja lähme edasi. jõuame siis esimehe valimise juurde. ettepanekud, palun, kolleeg. härra Stefkovski ütleb, et meie ettepanek, mis puudutab eh, käesoleva komisjoni esimeest, on see, et proua Kressle võiks see olla ta on äh, selle poolt ja tema on siis meie kandidaadiks. suur tänu, kas on veel ettepanekuid? ei tundu olevat. Äh, salajast hääletust, kas keegi nõuab? siis äh, heakskiidumenetluse kaudu teeme seda. suur tänu. esimene asi, aseesimees järgnevalt. kas on ettepanekuid? Also, genau. bis jetzt war es Herr Wogen. Äh, härra Voon siiamaani on olnud, äh, rohkem ei ole isegi, isegi seda ettepanekut ei ole, parandab esinaine. nüüd ehk oleks siis aeg, et äh, sotsiaaldemokraadid teeksid oma ettepaneku, palun. jaa. Derek Vooni toetaksin ma omalt poolt ja teeksin selle ettepaneku. nii et Derek Voon siis. Derek Voon on ette pandud, kas on veel ettepanekuid, küsib esinaine. ei tundu olevat. Äh, siis äh, salajast hääletust keegi ei näe soovivat, siis heakskiidu teel on ta valitud. ja ta on ka äh, kirjalikult olnud päri sellega, et ta esitatakse. teine asi, aseesimees, kes oma kandidaadi peaks pakkuma? palun. suur tänu teile, esinaine. mina teeksin ettepaneku, et Indrek Tarand oleks meie fraktsioonist äh, teine aseesimees juba mandaadi esimese jooksul ta tegi seda tööd ja me tahaksime, et ta jätkaks samas ametis suur tänu, kas on veel ettepanekuid? ei tundu olevat, äh, salajast hääletust keegi ei soovi ja niimoodi kiidame heaks ka teise aseesimehe. aitäh! nüüd kolmas aseesimees. suur tänu teile, esimees! ALDE fraktsiooni nimel teeme ettepaneku, et kolmas aseesimees võiks olla Martina Lavajova, kuna ta on seda juba ka praeguseni teinud kas on veel ettepanekuid? ei tundu olevat. hääletust salajast keegi ei soovi, siis heakskiidu teel on kolmas aseesimees proua Tlabajova. tahaksin kohe tänada ka äh, kolleegi äh, väga äh, tööka esinemise eest siin. siis neljas aseesimees, kas on selle kohta ettepanekuid, kes võiks olla neljas aseesimees? jah mina pakuksin välja äh, härra Ivan Kabili kandidatuuri. Katalin Ivan. minister Ivan. härra Ivan. My friend. Äh, Ivan Katalin on siis ette pandud, kas on veel äh, ettepanekuid, ei ole, salajast hääletust keegi ei soovi, siis sellisel juhul kiidame heaks neljanda aseesimehe härra Katalini, palun mul on väga hea meel teha koostööd teie kõigiga, meil on seda koostööd vaja, meil on ka vaja kokku hoida üheskoos. suur aitäh, jõudsime selle päevakorrapunktiga lõpule ja tuleme oma tavalise päevakorra juurde. teen ettepaneku, et läheme edasi punktiga kuus, kõnelejalt kaob mikrofon. kolleeg Marjas on soovinud sõna. suur tänu teile, esinaine. ma tahaksin, et te korraldaksite selle et ka kreeka keelde oleks tõlge, sellepärast et äh, praegu seda pole. praegu kuulan ma inglisekeelset tõlget, ütleb äh, äh, härra äh, Marias, aga järgmine kord paluks korraldada kreekakeelset tõlget, aitäh. Ähm, loomulikult, äh, härra esinaine, te olete siin uueks liikmeks, tahaksin öelda südamlikult tere tulemast äh, uutele komisjoni liikmetele. me oleme üllatunud, äh, tõesti, meil on väga hea meel, et Kreekast on ka meil esindaja olemas, sellepärast et see peaks olema meie tegevuste keskpunktiks osaliselt, nii et tulevikus kindlasti on ka kreeka keele tõlge teile olemas. edasi läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde ja juhataja teadaannete osas tahaksin ma öelda, et te äh, teate, et tõlkekeeled on äh, tavaliselt äh, korraldatud vastavalt endiste liikmete päritolude osas. meie koosolekud kantakse üle veebis, päevakorda ei saa ka, ei ole ka vaja muuta. jõuame nüüd kaheksanda päevakorrapunkti juurde, seega tegemist on meie kontkomisjoni lähetusega Itaaliasse, toimus see suvel Äh, oli seal kuuldavasti väga soe ja palun, et delegatsiooni juht äh, Martina Dlabajova annaks ülevaate sellest lähetusest. suur tänu teile, esinaine, ja tahaksin teid õnnitleda ja tunnustada ka kõiki aseesimehi ja häid kolleege. tegemist oli väga huvitava missiooniga ja ma arvan, et äh, arutada on meil vaja tulevikus selle üle veel pikalt, sest ka mitmed raportid, mis on selle teemaga ühte või teistpidi seotud, äh, on töös praegu. me räägime väga olulisest teemast Euroopa jaoks, nimelt noorte töötusest. kas ma ootan, et äh, kõik lõpetavad sumisemise ja õnnitlemise, ütleb kõneleja uh,? That... Uh, tahtsin lihtsalt öelda, et Eurostati andmete kohaselt on rohkem kui neli miljonit äh, noort töötut Euroopas tänasel päeval see tähendab, et inimesed, kes on alla kahekümne viie aasta vanad ja eh, selle missiooni jaoks valiti välja Itaalia just sellepärast, et Itaalia eh, noorte töötus on üks kõrgemaid eh, Euroopa Liidust, räägin aasta kaks tuhat kuusteist andmete põhjal tööturgu iseloomustab Itaalias see, et noored ei osale väga tööturul ja neil on raskusi tegelikult tööturule ligipääsul kogu riigis. me käisime kahes regioonis Äh, kus on väga kõrge töötus ja kus on väga murettekitav olukord. nii et me tegelikult valisime välja kõige kehvemad näited ja me nägime täpselt, mis seal toimib, mis mitte. Sitsiilia ja Kalaabria olid need kaks kohta, kus me käisime ja peab ütlema, et noorsoogarantei programm Itaalias on esimene äh, programm aktiivse tööturupoliitika jaoks, mis äh, riigi tasandil ja keskse juhtimise all alguse sai ning identseid meetmeid võetakse kõikides regioonides standardkuludega ning tsentraliseeritud juhtimise motivaatoritega. seda juhitakse nii äh, liikmesriigi kui ka regiooni tasandil, nii et te võite ette kujutada, et, et kuivõrd raske seda kompleksset programmi on eri regioonides äh, raske juhtida eelmise aasta juulis äh, käis meie komisjon visiidil ja seal oli üks koma üks miljonit registreeritud kandidaati Äh, noorsoogarantii skeemis alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui see programm alguse sai. me käisime erinevate projektide juures, erinevad projektid, mida siis noorsoogarantii raames rahastatakse ja jagasime ka äh, kohalike ametivõimudega Sitsiiliast ja Kalabriast arvamusi ja meil oli ka äh, Itaalia äh, juhtamet, vastutav ministeerium, äh, tööministeerium kohal eesmärgid on järgnevad äh, äh, mida oleks vaja teha. eriti keeruline on äh, noorte töötuse rahastamine läbi Euroopa Sotsiaalfondi ja see on väga keeruline. teiseks, operat-, operatsiooniprogrammid on väga rasked, seda juhivad ühest küljest nii liikmesriikide pädevad ametid kui ka siis regionaalse tasandi ametid samuti nägime me seda, et haldussuutlikkus on puudulik selleks, et dokumente väga kiiresti töödelda. jah, loomulikult on see viinud selleni, et grante makstakse väga hilja välja inimestele, nendele noortele inimestele. me nägime tegelikult noori, kes ei olnud terve aasta jooksul programmist rahasid saanud, nii et väga raske on see praegune olukord. samuti nägime me, et mõlemad regioonid on äh, regionaalseid organisatsioone loomas. vajalik on regionaalse organisatsiooni äh, vaheorgan selleks, et äh, luua sidet liikmesriigi tasandiga. oluline on äh, see abi ja komisjoni abi ning ma tahaksin tänada just komisjoni äh, esindajaid, kes äh, olid seal ka kohal ja on siin täna kohal. Nad ei ole andnud mitte meile ainult statistikat ja olulist informatsiooni, aga me nägime, et neil on ka mõlema regiooniga väga hea side ja nad püüavad kõiki probleeme juba lahendada, mida me kohapeal nägime nii et millised on need peamised soovitused, mida me oma raportis tõime? see on ka meie kodulehel välja toodud, tegemist on väga ra-, pika raportiga, aga ma arvan, et tegelikult on see väga kasulik ja vajalik tulevikutöö jaoks. meie komisjon julgustab seda, et haldussuutlikkuse küsimusi uuritakse edasi ning seda, et IT-juhtimissüsteeme integreeritakse ja kasutatakse paremini. komisjoni arust on oluline see, et olemasolevat äh, rahalised vahendid äh, tuleks maksimaalselt rakendada liikmesriigi poolt äh, ning komisjonipoolne abi peab olema konkreetne ja põhjalik. olen siin praegu uudishimulik, mida komisjon ise arvab, millised peaks olema järgmised sammud eelarve kontrolli komisjon ütleb, et koostöö kohalike liikmesriigi ja Euroopa tasandite vahel on väga oluline selleks, et inimeste ja just noorte inimeste usaldus süsteemi taastada. meid šokeeris tegelikult see, kuivõrd vähe on noored enesekindlad, kuivõrd väike on nende usaldus ja seetõttu tähendab, et rohkem koordinatsiooni ja koostööd erinevate tasandite vahel Euroopa, liikmesriigi ja kohalikul tasandil võiks aidata ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähen-, tähtsana eelarve kontrolli komisjon rõhutab seda, et äh, noorsoogarantii äh, skeem peab olema tulevikku ja tulemustele suunatud ähm, ning tõhus. seda äh, rahastatakse läbi noorte töötuse või tööhõive initsiatiivi ning ka Euroopa Sotsiaalfondi ning äh, selles mõttes äh, on äh, vaja meil väga oluliselt seirata ka nende programmide tõhusust, et vaadata, milliseid edasisi samme liikmesriigid asjade parandamiseks võtavad. nagu öeldud, tahaksin kõigepealt tänada siin komisjoni, tahaksin tänada kõiki kolleege ka, sellepärast et ma arvan, et tegemist oli väga vajaliku missiooniga, seal oli väga palju olulist informatsiooni ja kindlasti on tegemist millegiga, mis ka tulevikus tähelepanu väärib. tahaksin tänada ka sekretäriaadi äh, Äh, sellepärast et äh, kogu selle missiooni korraldus oli väga hästi korraldatud, äh, suured tunnustavad sõnad teile ja minu viimase märkusena tahan ma öelda, et meil oli sisemisi korraldusprobleeme teatud Äh, parlamendiliikmete äh, osalemisega, sellepärast et kohalikud parlamendiliikmed äh, tulid kaasa viimasel hetkel. me tahaksime teada sekretäriaadi poolt, et millist, millised tähtajad on ette nähtud tulevikus selliste visiite puhul teiste komisjonide kolleegidele, sest et ei ole väga lihtne korraldada kohtumisi, kui ilmuvad välja kolleegid, keda ei ole kinnitatud ametlikuks osalejaks nii et võib-olla üks väike asi, mida siis soovitusena tulevikuks kõrva taha panna. minu poolt kõik, võin äh, arutelu lõpetuseks veel kommenteerida üht koma teist, sest et äh, kolleege ja sõnasoovijaid ning komisjoni esindajaid, kes sõnasoovituses veel on igal juhul. tahaksin tänada teid ka, et äh, juhtisite koosolekut ja kogu seda tööd, ütleb esinaine ma tean, et delegatsiooni juhi äh, ülesanne on väga suure töömahukas, äh, sest alati peab olema igas mõttes kohal. suur tänu, tahaksin äh, nüüd kolleegidele anda sõna, et millised on teie kommentaarid, härra Valli, palun. aitäh, lugupeetud esinaine, tahaksin samuti tänada Martinat, sellepärast et tegemist oli tõesti väga huvitava külaskäiguga ja seetõttu ma ise otsustasin ka sellel visiidil osaleda. meie Itaalias oleme noorsootoetuse programmi osas üsna palju vahendeid saanud ja seda on ka siin äh, ülevaates mainitud. me tahame, et komisjon saaks tõesti aru, äh, miks meil oli teatud probleeme äh, nende vahendite ärakasutamisega ja miks äh, programmis äh, oli mõningaid puudusi, miks meil ei õnnestunud kõiki tulemusi saavutada. aga ähm, need on äh, sellised ähm, tehnilised põhjused, äh, administratiivsetel põhjustel meil lihtsalt ei olnud, me ei suutnud lihtsalt hallata kõiki neid, äh, neid inimmasse, neid noori, kes tahtsid äh, osa võtta. nii et, et probleemid olid administratiivsed laadi ja näiteks need noored, kes pidid praktikakoha saama, said raha tegelikult alles aasta hiljem, nii et, et noore inimese jaoks on see tõesti äh, väga äh, keeruline olukord, nad peavad oma praktikakoha eest ise maksma ja pärast äh, hüvitatakse neile need kulud alles aasta hiljem nii et, et selliseid probleeme meil teatud piirkonnad, piirkondades esines ja iseäranis Sitsiilias ja Kalaabrias, kus noorsootööpuudus on väga-väga kõrge ja seal oli tõesti sadu juhtumeid, juhtumeid, kus toetuse maksmine hilines, aga mm, ma arvan, et peamine põhjus, miks noorsootagatis ei toimi, on see, et selle programmi raames ei ole võimalik luua pikaajalisi töökohti ja see on tingitud poliitilistest ja majanduslikest põhjustest. kui nõudlus mm, väheneb ja kui ettevõtted lihtsalt kasutavad seda programmi ära, lihtsalt võtavad noored lühikeseks ajaks, tööle ja üritavad sellega kaasnevad kulud äh, noorsootagatise vahenditega katta, siis noh, see, see ei toimi. Äh, jah, äh, Itaalias lihtsalt ei tasu enam ära ise ettevõtet luua või inimesi tööle võtta, nii et, et kui te tahate, et Kreeka või Hispaania majanduslangusest välja pääseks, siis on vaja poliitilisi ja majanduslikke meetmeid keskvalitsuse tasandil minu arvates tuleks kontrollida poliitilist äh, tegevust, sest muidu me lihtsalt raiskame vahendeid. Äh, me peame vaatama, et tõesti tehakse investeeringuid, mis äh, nendes kannatanud piirkondades aitavad majandust käivitada ja samuti peame arvestama sotsiaalse ja majandusliku olukorraga, mis on olnud selline väga halb nendes piirkondades juba pikka aega Eh, nendele probleemidele tuleb leida poliitilised lahendused ning eh, mõnikord peavad liikmesriigid asuma ka ühepoolsetele seisukohtadele selleks, et neid poliitilisi küsimusi lahendada. mina loodan, et selles valdkonnas on võimalik eh, kompromissi saavutada, praegu igatahes see kompromiss ei ole jätkusuutlik. mõned kolleegid arvavad, et Eh, praegune kompromiss on jätkusuutlik, aga mina eh, paluksin, et nad eh, pigem üritaksid leida uusi lahendusi selleks, et tõesti oleks mõtet noori inimesi tööle võtta Äh, noored inimesed lihtsalt saavad hariduse ja siis lähevad ära mujale tööle, see, meil toimub ajude äravool, noored lähevad lihtsalt sinna, kus neile makstakse paremat palka. meil oleks vaja selliseid töökohti, mis võimaldaks inimestel äh, Itaaliasse jääda, jah, praegu nad saavad küll lühikeseks ajaks tööd, aga neile ei pakuta pikaajalist tööd ja ma arvan, et sama probleem on ka paljudel teistel liikmes, teistes liikmesriikides, nii et, et meil on vaja struktuurseid meetmeid, mis nõudlust tööjõu järele stimuleeriksid, sellepärast et muidu see noorsootagatise programm mingeid erilisi tulemusi ei anna äh, väga oluline on vaadata ka informaatikaprogramme, mis on loodud, äh, meil on vaja korralikke arvutisüsteeme Need võimaldavad meil tegelikult ähm, saada pilti sellest, kui kohutav on olukord noorte tööpuuduse vallas. Äh, see programm on eraldanud Itaalia jaoks miljard eurot ja sellest loomulikult ei piisa, et äh, tekitada sellist tööjõunõudlust, mis on vaja, et Itaalia majandus jällegi jalule tõuseks. meie tööpuuduse määr on väga kõrge ja seetõttu on väga oluline, et meil on vaja rohkem vahendeid investeeringuteks selline on minu poliitiline hinnang olukorrale ja loomulikult on ka eh, mitmesuguseid teisi probleeme, mis on seotud kohaliku omavalitsuse tasandiga ja nõnda edasi, aitäh. aitäh ja proua Kiritši, palun. aitäh aitäh, ma vabandan, et ma hiljaks jäin, aga ma pidin olema ka libekomisjonis kahjuks äh, kahe äh, komisjoni koosolekud tihtipeale kattuvad ja seetõttu ma vabandan, et ma hiljaks jäin ja ma vabandan ka proua Tšabalova ees, et ma ei kuulnud tema sissejuhatavat sõnavõttu. aga tahaksin teda tõesti tänada selle eest, et ta seda missiooni Sitsiiliasse ja Kalaabriasse juhtis. ta tegi seda väga professionaalselt, väga hoolikalt ning ta tõesti tundis huvi Eh, kõigi teemade vastu süvitsi, nende teemade vastu, mida me siin täna arutame. Eh, seda, kuidas noorsootagatis eh, Itaalias on toiminud. Lõuna-Itaalia koha pealt ma võin öelda ja, ja tegelikult kõigi regioonide koha pealt võin ma öelda, et praegu valitseb jah, majanduskriis ning see noorsootagatis on kindlasti olukorrale positiivselt mõjunud, me oleme seda oma silmadega näinud ja veendusime ka selle visiidi käigus selles veel kord. loomulikult tuleb tunnistada, et on olnud puudusi, on olnud vigu, iseäranis äh, selle programmi käivitamise faasis võib-olla äh, administratsioon äh, ei osanud veel neid uusi meetmeid korralikult kasutada ja loomulikult tuli toime tulla ka tohutu suure noortepoolse huviga, nii et, et pärast seda, kui nendest esimestest raskustest jagu saadi, minu meelest programm käivitus ja mulle tundub, et meil on isegi selline olukord, kus mm, majandusprobleemid pole kuhugi kadunud, eelkõneleja viitas ka neile aga sellele vaatamata peame hindama seda programmi positiivselt, me peame neid meetmeid positiivselt äh, hindama, sest noorte tööpuudus on kolm protsenti vähenenud äh, Sitsiilias viiekümne üheksast protsendilt viiekümne kuuele protsendile ja Sitsiilia kahjuks on jah, üks äh, see, selliseid piirkondi, kus noorte tööpuudus on kõige suurem. aga seal oli ka osalus noorsootagatise programmis kõige suurem nii et, et kõige rohkem osalejaid oli just nimelt Sitsiiliast, see näitab, et noored inimesed suhtuvad programmi entusiastlikult. Ka-, kahjuks mm, mõned nendest noortest inimesest on tõesti sellised, kes ei õpi ega tööta ja nad tõesti tunnevad äh, pettumust, nad on heitunud, sest neil ei ole eriti palju võimalusi ja üks noorsootagatise häid külgi on see, et see annab noortele vähemalt äh, võimaluse töömaailmale lähemale jõuda. Äh, käia näiteks äh, mõnel kursusel või praktikal. ja näiteks Sitsiilias enamik meetmeid puudutasid just nimelt koolituskursusi ja praktikat, nii et, et, et neid pakuti tõesti väga palju ja Eh, kahjuks on eh, ka väga palju selliseid noori, kes käisid kursustel või praktikal ja pärast seda siiski püsivat tööd ei leidnud. aga eh, ärgem unustagem seda, millele viitas eelkõneleja. väga paljudes piirkondades, eriti selles piirkonnas, kust mina pärit olen, Lõuna-Itaalias, meil on palju vähem ettevõtteid näiteks kui teistes Itaalia piirkondades kui mujal Euroopas ning kahjuks need ettevõtted, mis seal on, eh, ei pea väga kaua vastu. ettevõtted panevad eh, uksed kinni lihtsalt üldise majanduskriisi tõttu ja see kahjuks vähendab ka tööhõive määra eh, tööturg lihtsalt ei suuda noori vastu võtta ja ma arvan ka, et noorsootagatis peaks äh, Äh, keskenduma ja seda me ütlesime ka missiooni ajal just nimelt äh, nendele noortele, keda on juba aidatud, äh, et neid nõustatakse, et nad saaks koolituse ärialaste oskuste vallas, et me tõesti saavutaksime selle, et need noored tööturule jõuavad. ma arvan, et see on see, millele peaksime nüüd nende uute meetmetega keskenduma. ja loomulikult tuleb see programm muuta äh, tõhusamaks. Itaalia valitsus on välja pakkunud mitmeid äh, täiendavaid meetmeid, näiteks äh, preemiate maksmist ettevõtetele, kes võtavad noori inimesi tööle ja ma tahaksin öelda, et jah, kuigi selle programmi käivitamisega oli raskusi nii-öelda, üldiselt on siiski noorsootagatis olnud vägagi mõjukas, see on edendanud noorte tööhõivet see on äh, äh, aidanud parandada noorte kvalifikatsiooni tööturu jaoks ja see on äh, pannud noored mõtlema ka ise ettevõtjaks hakkamisest. selle visiidi käigus ma veendusin ja, ja ma, ja ma võin kinnitada, et visiidi käigus meil oli võimalik pidada dialoogi kohalike võimudega ja ma olen veendunud, et läbi konstruktiivse lähenemise ja eh, Euroopa institutsioonide koostööl, kui Euroopa institutsioonid ja kohalikud eh, võimud koostööd teevad eh, ja kui me pöörame rohkem tähelepanu mm, sellele, kuidas meetmeid ellu rakendatakse, kui me parandame nende ellurakendamist, siis saavutaksime noorsootagatisega veelgi paremaid tulemusi. kohalikud omavalitsused äh, Itaalia valitsus, ma arvan, on nüüd äh, palju paremini valmis, neil oli noorsootagatis ühega nüüd juba kogemusi, nii et, et äh, ma arvan, et need pro probleemid, mis alguses olid, on nüüdseks lahendatud ja ma arvan, et me võime loota ja uskuda, et noorsootagatis kaks annab meile sellised tulemused, nagu soovime. nii et, et tänan Martinat tehtud töö eest, tänan äh, kõiki assistente, kes meiega kaasas olid. Äh, see visiit võimaldas meil tõesti tutvuda äh, noorte tööhõive olukorraga Lõuna-Itaalias ja ma arvan, et meie visiit julgustas ka neid meetmeid paremini ellu rakendama, aitäh, aitäh aitäh, jah, ma ja Martina ise räägib ka itaalia keelt väga hästi, see aitab ka kaasa ja kas äh, komisjon äh, tahaks meile öelda, mida me teame selle noorsootagatise jätkusuutlikkusest, see oleks minu esimene küsimus ja teine küsimus on, kuidas äh, meedia kajastas seda, mida Martina rääkis, kas räägiti ainult sellest, mis ei toimi või räägiti sellest, mis toimis ja kolmas küsimus oleks Äh, miks äh, me nimetame seda noorsootagatiseks? me üritame noortele inimestele anda suhteliselt lühikese ajaga oskusi, nii et, et nad suudaksid töötuul, tööturul endale kohta leia, võib-olla Äh, oleks, ähm, äh, võib-olla oleks vaja meil natukene põhjalikumalt ja otsustavamalt tegeleda, et tegutseda, et me ei jääks inimestele ootusi, mis ei täituks. nii et, et äh, annaksin praegu sõna meie endisele, tervitaksin ka meie endist kolleegi, kes esindab täna Kontrollikoda. annaksin võib-olla sulle praegu sõna ja siis annaksin sõna komisjonile aitäh, aitäh äh, lugupeetud äh, saadikud, daamid ja härrad, äh, kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et saan sõna võtta proua Ivanova nimel, kes annab aru eriraportite küsimuses, mis puudutavad noorsood ja tööhõivet. täna ta kahjuks ei saa siin olla, sest et tal on muid kohustusi ja tahaksin tänada proua Djavalovat selle väga huvitava ettekande eest äh, äh, visiidi kohta Lõuna-Itaalias äh, kontrollikoha, koja liikmete osalemine sellistes huvipakkuvates aruteludes võimaldab kontrollikojal saada asjadest paremat ülevaadet ja arutada asju ka parlamendi ja kohalike võimudega. ma arvan, et tegemist on väga hea tavaga ja seda tuleb jätkata Äh, külaskäik äh, Sitsiiliasse ja Kalaabriasse oli väga kasulik, me käisime kahes erinevas piirkonnas, kus noorte tööpuudus on äh, väga kõrge ja meil oli võimalik siis sidusrühmade esindajatega kohtudes saada olukorrast selge pilt ja see andis oma panuse meie eriraportisse, mis puudutab siis noorsootagatise ellurakendamist liikmesriikide taga, tasemel Äh, ja pärast seda, kui me oma raporti avaldame, tahame siin Euroopa Parlamendis korraldada kõrgetasemelise konverentsi, kuhu on kutsutud ka kõik selle komisjoni liikmed, aitäh! aitäh! Äh, ja nüüd komisjoni nimel kolleeg Chandon. Äh, tere, tere õhtust kõigile, suur aitäh raportöörile ja ka tema meeskonnale. me oleme eh, samuti osale-, me samuti osalesime selles missioonis ja aitäh, et te meid kutsusite ja et te andsite meile selle raporti eelnõu juba enne jõule Äh, ma teeksin lühidalt ja vastaksin nendele küsimustele, mis teie, proua esinaine, esitasite, aga tahaksin meenutada ka seda, mis missioonist saadik on Euroopa tasandil aset leidnud, täpselt samuti selle, seda, mis Itaalias on toimunud ja äh, mul oleks ka mõned tähelepanekud lõppjärelduste ja soovituste kohta, mis on raportis leheküljel neli ja viis niisiis Itaalia ja riiklik tasand, loomulikult programmi ellurakendamine on jätkunud, meil on äh, rohkem kui üks koma üks äh, miljonit äh, taotlust osalemiseks selles süsteemis, kaheksasada tuhat noort inimest on profileeritud ja ootelehele pandud. ja oleme siis kasutanud tööbüroode abi ja siis on nelisada tuhat noort inimest, kes juba on saanud pakkumise me oleme siis öelnud, et ne-, neid on juba kaasatud siis aktiivsesse tööturupoliitikasse, nad on kas käinud koolitusel, saanud praktikakoha, kas kõik probleemid on kadunud, ei, ei ole, jah, edulugusid on palju, aga on endiselt ka mõningaid probleeme. aga ma tahaksin olla väga avameelne, kui ma võrdlen olukorda praegu ja aasta tagasi, Äh, siis parlamendilt tulevad küsimused selle teema kohta on vähenenud äh, ning äh, samuti on ajakirjanduses vähenenud negatiivsed lood sellel teemal. Euroopa tasandil on komisjon esitanud kõikehõlmava aruande just nimelt enne jõule, nii et, et ma ei hakka sellel pikemalt peatuma aga tahaksin meelde tuletada, et Euroopa tasandil neliteist miljonit äh, noort on osalenud noorsootagatises äh, äh, aastast kaks tuhat viisteist saadik ja üks koma neli miljonit noort on nüüd vähem töö, töötute hulgas Euroopas kui varem, nii et, et need Äh, äh, tulemused on kindlasti positiivsed ja ka Itaalias on äh, tööpuudus vähenenud neljakümnelt protsendilt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kahe, kolmekümne kaheksandale protsendile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimeses kvartalis loomulikult on üks probleeme, mis on seotud selle programmiga see on nimelt mõjutanud aktiivse tööturupoliitika reformi Itaalias, see on äh, sisse viinud äh, eh, nii era- kui avaliku sektori tööturuteenuste vahelise konkurentsi, eh, nii et, et äh, kas olukord on ideaalne, loomulikult mitte. tööpuudus ka Itaalias on endiselt väga kõrge, iseäranis nendes piirkondades, mida mainiti noorte tööpuudus on kõrge, neid noori, kes ei õpi ega tööta, on palju, aga ma näen, et on tehtud väga palju jõupingutusi, valitsuse tasandil on suur otsusekindlus, täpselt samuti ka regioonides, sealhulgas ka nendes kahes regioonis, mida me külastasime. ja tuleksin nüüd siis soovituste juurde, mis on leheküljel neli, esimene soovitus Eh, loomulikult me oleme nõus eh, sellega, mis siin on öeldud, on öeldud, et noorsootagatis ei suuda saavutada kõike ja sellele oleme ka meie tähelepanu juhtinud, aga noorsootagatis saab oma, anda oma panuse ja see on seda ka teinud. jah, Itaalias on Äh, pilt väga keeruline, jooniti on olukord väga keeruline, aga me oleme näinud, et, et, et äh, asjaga on võimalik äh, siiski sellele vaatamata tegeleda ja me räägime noorsootagatise tulevikust, see programm oli algselt mõeldud ainult kaheks aastaks ja üks võimalus oli, et pärast seda programmi tulevad asemele regionaalsed programmid seda ei juhtunud, äh, sellepärast et äh, Itaalia äh, otsustas siis valida täiendavad ähm, vahendid, mida meie praegu eraldame ja ilmselt saab see programm ka tulevikus veel raha eelarvest. me näeme, et Äh, Roomas või vali-, keskvalitsus praegu üritab asju koordineerida, aidata regioone, jah, meil on probleeme haldussuutlikkusega ja äh, keskvalitsus tõesti teeb väga palju selleks, et aidata neid regioone, kes äh, oma asjadega ise hakkama ei saa. ning komisjon äh, äh, samuti äh, aitab asja äh, koordineerida, meil on Roomas koordineerimiskomisjon. Äh, äh, komisjon siis käib seal ka kohal ja meil on niimoodi võimalik samuti toetust osutada. ja mis puudutab nüüd punkti kolm või ettepanekut kolm, maksete hilinemine, jah, me oleme selle tunnistajaks olnud, äh, mõnedes piirkondades oli probleem tõsisem kui mujal, jah, me olime tunnistajaks sellele, et haldussuutlikkust ei ole piisavalt, aga Äh, probleemide arv siiski on vähenenud. ja neljas soovitus, mis puudutab ulatuslikku komisjonipoolset abi, jah, loomulikult me seda teeme, me teeme koostööd Itaaliaga, äh, töötame väga tihedalt inimestega, kes selle programmi eest vastutavad ja ma loodan, et sellest kõigest on neile abi, aga loomulikult ka meie võimetel on piirid me saame küll nõu anda, me saame toetada, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi inimesed kohapeal need, kes peavad asjad teoks tegema. aga ma tahaksin öelda, et, et koostöö keskvalitsuse tasandil ja regioonide tasandil on olnud tõesti väga tihe ja väga hea. ja nüüd äh, rahaliste vahendite säilitamine, see on viies soovitus. see raport äh, koostati äh, möödunud aastal, praegu me tegeleme tehniliste korrektuuridega, siin mainitakse raha, mida Itaalia sai ja ka teised liikmesriigid, keda kriis tabas pärast seda, kui Ühtekuuluvusfondis tehti korrektsioone ning Itaalia lubas vähemalt osa sellest rahast siis noorsootagatise jaoks eraldada. nii et, et asi on Itaalia enda kätes ning teine äh, võimalik tulevikustsenaarium äh, finantsaspektist oleks eelarve läbivaatamine ja seda otsustavad juba eelarvepädevad äh, ametid või asutused siin Brüsselis nii et, et äh, on viis, et äh, see programm jätkub. ja nüüd, mis puudutab tulemustepõhist lähenemist, me oleme täiesti nõus sellega, mida raportis on öeldud, me oleme nõus raporti kokkuvõtete või järeldustega me oleme paika pannud äh, uue raamistiku ja vaatame, kuidas asjad hakkavad kujunema, me oleme paika pannud teatud eesmärgid, mis tuleb saavutada, eks näis, kas need saavutatakse. ja samas te teate väga hästi, et me oleme juba hakanud valmistuma ka tulevikuks, selleks, mis juhtub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja ilma konkreetsete tulemuseta oleks väga raske veelda Euroopa Parlamenti rahastama seda poliitikat ka tulevikus nii et, et me tõesti peame suutma häid tulemusi ette näidata. ja tulen nüüd tagasi proua Kressle kahe küsimuse juurde, see puudutas selle projekti jätkusuutlikkust. ma arvan, et teatud viisil ma juba vastasin sellele küsimusele, jah Itaalia võimud kindlasti tahavad seda projekti säilitada, see on osutunud väga kasulikuks Äh, probleemiks on rahastamine, aga meil äh, õnnestus äh, siis läbi tehniliste korrektuuride, millest ma juba kõnelesin, sellele probleemile lahendus leida ja nagu ma ütlesin, veel eelarve läbivaatamine, keskvalitsus tegeleb väga põhjalikult sellega, ja noorsootagatis Itaalias kindlasti jätkub ja meedias kajastused. see programm pälvis eelmisel aastal tõesti väga palju tähelepanu ja ka aasta varem ja alguses ilmusid tõesti sellised äh, lood, mis jõudsid äh, jah, ähm, meieni ei olnud väga äh, positiivsed, aga neid on nüüd vähem ja me oleme oluliselt parandanud selle noorsootagatise programmi ellurakendamist. lõppkokkuvõttes äh, äh, on ju väga oluline äh, jõuda nende inimesteni, kes on tööturult väga kaugel, noored inimesed istuvad ju oma mängukonsoolide taga kodus, nad ei lähe tööbüroosse Ehm, nii et, et me peame mõtlema, kuidas nendeni jõuda, kuidas nad kindlaks teha ja kuidas panna nad koduseinte vahelt välja tulema, arvutite tagant välja, ära tulema. Ehm, nii et, et ehm, selles vallas olen näinud väga palju häid ettepanekuid. ja aitäh tähelepanu eest. suur aitäh. ja proua Tjabalova lõpetuseks. aitäh, aitäh kõigile vabandust, ma unustasin Ines ära, ütleb proua esinaine. jah, aitäh. ma kuulasin seda ettekannet suure huviga, see oli tõesti väga põnev. mul on ainult üks märkus kui proua Janova Äh, siin äh, sõna võttis, äh, võib-olla ma ei kuulanud päris korralikult, aga mul ei ole mm, midagi selle vastu, mida Kontrollikoja esindaja ütles, aga kas me ei loo siin mingit pretsedenti, mis hakkab mõjutama ka teisi teemasid, kui proua Ivanova ise ei saanud tulla Äh, siis võib-olla oleksime pidanud lihtsalt tema vabandused ära kuulama ja sellega asja lõpetama. meil oli ju suurepärane visiit, nii et, et ma ei usu, et me lõime väga hea pretsedendi. Äh, jah, äh, me ei oleks seda võib-olla lubanud, aga jah, Papa, paraku ei saanud proua Ivanova siia lihtsalt tulla aga see teema oli siiski teatud määral oluline ja ma arvan, et äh, see äh, töö, mida Kontrollikoda selle teemaga on teinud, on tõesti väga mahukas ja väga põhjalik ja seetõttu äh, oli tore, et me saime siiski lasta kolleegil siia sulle tulla ja et me kaks korda ei pidanud seda teemat edasi lükkama Äh, aitäh ja äh, Ines, ma pean ütlema, et äh, meil oli tõesti suurepärane koostöö ja väga tore oli, et proua Ivanova meiega kaasas oli, ta tõesti esitas meile konkreetseid arve, ta on seotud terve rea eriraportitega ja need, neid käsitleme veel eh, palju sellel aastal. mulle tundub, et eh, sellel aastal me siin komisjonis ja ka teistes komisjonides tegeleme väga palju noorsootööpuudusega. nii et, et sellest kõigest oli väga palju kasu ma tahaksin ainult äh, tulevikku silmas pidades äh, öelda, et me peaksime alati teavitama Kontrollikoda, kui meil on sellised missioonid, sest sellest on palju kasu äh, ja see, miks proua Ivanova kohal ei ole, äh, seda, seda meie esinaine juba selgitas, ta on siin varem juba käinud, äh, nii et, et äh, tegemist ei olnud ainult hea koostööga Kontrollikojaga, vaid meil oli ka väga hea koostöö Euroopa Komisjoniga, ma pean ütlema, et minu jaoks oli see esmakordne kogemus äh, et missioonil olid kaasas kaks inimest Euroopa Komisjonist ja kui kõik on nende sarnased, siis ma kindlasti mm, eh, muudan oma suhtumist eelarve täitmise heakskiitmisse tulevikus, sest et nad olid tõesti eh, väga professionaalsed, vastasid kõigile küsimustele ja ma pean ütlema, et meil oli ka väga hea koostöö eh, Itaalia võimudega, mis on väga hea sellepärast, et meie soovitus on, et komisjon aitaks neid rohkem ja ma näen, et kontaktid on kasvanud ja äh, see on kindlasti väga hea. aga äh, proua esinaine, te küsisite, kuidas meedia seda kõike kajastas meid aitas äh, Euroopa Parlamendi büroo Roomas. inimesed sealt olid kohal, nad korraldasid kaks pressikonverentsi, üks Sitsiilias ja teine toimus Kalabria regioonis ning äh, need pressikonverentsid olid tõesti väga toredad, me otsustasime, et äh, mina olen see, kes ita itaalia keeles infot edastab ajakirjanikele, loomulikult äh, pärast tehti ka isiklikke intervjuusid aga kajastus oli tõesti väga positiivne, väga positiivne kuvand Euroopa Parlamendist ja meie komisjonist. inimesed eh, said teada, millega meie komisjon tegeleb, milline missioon see oli, nii et, et see oli tõesti väga positiivne. ja ja Itaalia meedia vaatamata teatud regioonide probleemidele Äh, siiski räägib äh, parimate kogemuste vahetamisest ja positiivsetest asjadest ja mitte ainult negatiivsetest asjadest, nagu meedial tavaliselt kombeks. nii et, et see oli kõik väga positiivne, nii et, et lõpetuseks äh, ma arvan, et sel aastal see teema tuleb meil ikka ja jälle päevakorda, sellepärast et meil on üks algatusraport, mis käsitleb noorsootööpuudust äh, siin äh, eelarve kontrolli komisjonis ja ma tean, et üks algatusraport samal teemal on ka tööhõivekomisjonil koostamisel ja tööhõivekomisjonis me praegu tegeleme ka Äh, noorsootagatise ellurakendamisega liikmesriikides ja minul endal on äh, mõnikord seegi raske näha asja kord eelarve kontrolli äh, komisjoni vaatevinklist, kord tööhõivekomisjoni vaatevinklist, aga mõlemad vaatevinklid on kasulikud. nii et, et ma arvan, et me tegeleme selle teemaga väga palju. nii et, et me tõesti peaksime seda noorsootagatist säilitama, sellele rohkem vahendeid andma, aga arvestama ka kohalike ja regionaalsete probleemidega, mis liikmesriikides on mina ei hakka siin äh, Margo stiilis poliitilisi kaalutlusi esitama. Ähm, jah, me võiksime palju rääkida töökohtade loomisest, noorte motiveerimisest ja ma olen kindlasti sinuga äh, nõus, et see sõna tagatis on midagi sellist, mida me ei pea tingimata noortele, me ei pea midagi lubama noortele aga äh, ärgem praegu rääkigem kõigist poliitilistest tagajärgedest. täna hommikul, kui ma Brüsselisse tulin, lugesin artiklit äh, noorte eurooplaste peamistest muredest ja peamine mure oli tööpuudus nii et, et tegemist on tõesti teemaga, millel me peaksime silma peal hoidma ka tulevikus. Äh, nii et, et aitäh kõigile kolleegidele, aitäh komisjonile, aitäh kontrollikojale ja ma arvan, et me peaksime jätkama seda tööd, mida me tegime, vaatama, kuidas asjad nendes regioonides tulevikus arenevad. suur tänu. loomulikult, äh, kui me ise ei hoia kätt pulsil, ei juhtu mitte midagi edasi. nüüd oleme teinud äh, esimese ettepaneku, kaks eriraportit on juba korraldatud, on juba koostatud ja ma saan aru, et kaks eriraportit äh, on veel sündimas ja seetõttu oleks väga hea meel, et iga kord oleks need äh, sisukad ja me ootame ikkagi seda, et peaks põhjendama, miks asjad on nii või teisiti arenenud ja siis nii ka edasi minna loomulikult äh, oleme Kontrollikoja kutsunud ka õigeaegselt kohale kirjalikult enne igat sellist visiiti ja viimase kahe visiidi puhul äh, kolmandatesse riikidesse äh, Jordaaniasse, Liibanoni ja Ukrainasse ei olnud enam Kontrollikoja liiget. loomulikult oleks meil olnud tegelikult hea meel, kui oleks Kontrollikoja liikmed ka olnud kohal võib-olla saab äh, uus president ehk anda selle teate edasi, et meil on alati väga hea meel, kui Kontrollikoja liikmed on meie visiitidel. tegelikult äh, meil on hea meel ka teiste äh, kolleegide kaasamise eest. selle päevakorrapunkti lõpp on siis käes, suur aitäh, Martina, ja jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab eri liikmesriikides Euroopa Liidu poliitika rakendamiseks Euroopa Liidu eelarvetest eraldatava iga euroga seotud kulud, Euroopa toetuste rakendamiskulude haldamine, väga oluline uuring on see, ja kui me praegu eelarve korra reformi jaoks on meil veel vaja sisendit, siis parlamendi raamlepingu kohaselt on selline äh, uuring läbi viidud. saate ennast ise esitleda ja palun Mm, andke mulle andeks, et ma seda teha ei oska, olge hea. Many thanks for the floor. suur tänu võimaluse, minu nimi on Tim Demir, ma olen Deloitte konsultatsioonifirma juhtiv äh, manager ja suur tänu võimaluse eest tutvustada teile täna meie uuringu põhiaspekte, äh, mis on seotud Euroopa toetustega seotud rakendamiskulude haldamisega nagu te näete, mul on kaasas ka äh, slaidid äh,, mida teil ei ole, kuid te olete saanud meie aruande ja ma tutvustan teile nüüd seda põhiteemat, äh, millel kulub kümme-viisteist minutit kõigepealt eh, selle uuringu eesmärk oli, et saada paremini aru, kuidas, millised kulud seonduvad toetustega ja samuti teha mõningaid soovitusi selle kohta, kuidas kõrvaldada need äh, puudused, mis on veel seotud Euroopa Liidu eelarvestoetuste eraldamisega seotud kuludega me vaatasime läbi kehtivad regulatsioonid ja erinevad äh, toetuste esitamise programm, protsessid andsime äh, oma äh, arvestuslikud äh, kulunäitajad kolmel tasandil, seega kesktasandil ja siis korraldus asutuste tasandil ja piirkondliku tasandil ja siis toetuste saajate tasandil. ja me, me tõime välja ka need mõjutegurid, mis mõjutavad kulusid ja efektiivsusest, äh, selle põhjal otsustasime koostada ka oma soovitused, kuidas nendest puudustest üle saada. nagu te näete, selle slaidi alumises osas äh, on kirjas, et uuring keskendus äh, teatud toetuste programmide valikule, mis on seotud majanduskasvu ja konkurentsi suurendamise, territoriaalse ühtekuuluvuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel see hõlmab juba kahte kolmandikku äh, iga-aastaselt toetustele eraldavatest summadest Euroopa Liidus ähm,. nagu te teate, lihtsustamine, Euroopa Liidu õigusaktide harmoneerimine on olulised ja see on olnud murepunktiks ka toetuste saajatele juba kümneid aastaid ähm, Need regulatsioonid kaudselt mõjutavad ka kulusid ja ühenduse üldised äh, eeskirjad ja programmidega seotud konkreetsed eeskirjad on need, mis mõjutavad toetuste protsessi. vasakal pool te näete äh, Euroopa Liidu finantsmäärust, kus on välja toodud juhised, kuidas äh, veelgi stimuleerida toetuste keskkonda ja selle slaidi paremal poolel eh, te näete need konkreetsed eeskirju programmide rahastamiseks, need on diferentseeritud eh, ja need põhimõtteliselt juhivadki protsesse. eeskirjad võtavad arvesse programmi spetsiifikat ja sellega kaasneb ka programmi halduskoormus. Nad on seotud näiteks aruandluskohustusega, audititega, kontrollitegevusega äh,, Äh, kulude hüvitamise põhimõtetega ja nii edasi. on arusaadav, et äh, need eeskirjad, mis kehtivad näiteks üliõpilaste liikuvuse äh, kohta, on üsna keerulised, neid on riiklikes teadus- arengusprogrammides rakke rahastada ja seetõttu Euroopa Liit on püüdnud harmoneerida neid erinevaid rahastamisvõimalusi erinevate programmide jaoks. järgmisel slaidil Te näete, et toetuste haldusprotsess on üldiselt sarnane eh, ka erinevate programmide puhul, kuigi nende erinevate programmide rakendamine võib olla eh, diferentseeritud üldine mudel on siin välja toodud, nii nagu te näete, ja seda on äh, kasutatud ka meie uuringus ja see koosneb kolmest põhiosast. kõigepealt äh, siis pakkumiste esitamine ja lepingute andmine, siis toetuste äh, väljamaksmine ja lõpuks selle programmi lõpetamine. sõltuvalt sellest, kas on tegemist otsejuhtimisega või liikmesriigiga koostöös juhtimisega Äh, siis selles protsessis osalevate poolte rollid võivad olla erinevad, siin on pea, äh, erinevad peadirektoraadid, äh, rakendusametid, liikmesriikide korralduskomiteed ja mõnikord ka riiklikud rakendusasutused on kaasatud selle protsessi kõigis kolmes osas nii toetuse taotleja kui ka nende toetuste saajad on kaasatud. nagu te näete, esimesel etapil taotle, taotleb toetust, äh, leiab võimaliku uue toetusvormi, äh, äh, registreerub, koostab oma ettepaneku ja nii edasi. seejärel koosne- ko,, järgnevad selle lepingu läbirääkimised ja ja seejärel toetuse saaja peab koostama aruanded ja siis programmi lõpetamine, mil toimuvad mitmed auditid Äh, et kontrollida, kas toetuse saaja on täitnud äh, kõiki talle kehtestatud tingimusi. ja kui me vaatame seda protsessi, siis võib öelda, et selle protsessi juhtimine nõuab kõikidelt osapooltelt märkimisväärseid rahalisi kulutusi äh, nii toetuse osutaja kui ka toetuse saaja tasandil kui me vaatame kõigi sellega kaasnevaid kulusid, siis tuleb täheldada, et komisjoni finantssüsteem, kui seda uuringut läbi viidi, ei saanud anda meile äh, andmeid piisavalt diferentseeritud kujul ja seetõttu me ähm, lähtusime juhtumipõhiselt, seega meie poolt kogutud andmed äh, tuleb just sellest vaatenurgast käsitleda loomulikult oli vaja teatud hoolsat suhtumist, kui ma, kui me äh, kontrollisime ja võrdlesime omavahel erinevate programmides andmeid. selle uuringu äh, käigus me ei keskendunud Erasmus pluss programmiga seotud kuludele. nagu te näete sellel slaidil äh,, kulud äh, jagunevad kolme kategooriasse, kõigepealt Euroopa Liidu tasandil, kui me jätame välja Erasmus plussi ja me näeme, et komisjon kulutab aastas umbes kolmsada miljonit nende toetuste programmide rakendamiseks ja korraldas asutuste tegevuse juhtimiseks, kui see toimub koostöös liikmesriikide. otsejuhtimise puhul on see suurem summa väiksem, üks protsent allkirjastatud lepingutest, äh, kui ja täitmine toimub koostöö äh, liikmesriigiga, siis null koma üks protsenti. Need protsendimäärad tunduvad küll väikesed olevat, kuid tuleb arvesse äh, võtta ka neid suuri summasid, mida eraldatakse. samas tuleb märkida, et äh, neid kulude kategooriaid on väga palju erinevaid, näiteks otsejuhtimise puhul need on null koma null koma viiest protsendist kuni peaaegu kümne protsendini sõltuvad sellest, millist juhtumit ja millist konkreetset programmi uuriti ja null koma null seitse protsenti kuni null koma viisteist protsenti äh, liikmesriigiga koostöös juhitavate programmide puhul äh, mõjutegurid sõltuvad loomulikult nende üksikute toetuste suurusest, äh, kehtivast seadusandlusest, aruandlust, nõuetest, kontrollimeetmetest ja samuti ka automatiseeritud võimaluste kasutamisest. nii riiklikul kui piirkondlikul tasandil meil õnnestus koguda kuludega seotud andmeid ja sellega seoses tuleb öelda, et need tegevused ja kujusid mõjutavad tegurid on üsna sarnased nendega, mis toimisid ühenduse tasemel kui me võrdlesime neid äh, loodud toetuste väärtusega, siis see on umbes viis protsenti ja kulud moodustavad kolm kuni kümme protsenti sõltuvalt äh, konkreetsest juhtumist, seega ka, ka protsendimäärad erinevad oluliselt. ja kui me räägime nüüd toetuse saaja tasandist, siis toetuse saajad, kulud on keskmiselt üks kuni üheksateist protsenti saadud rahalistest vahenditest ja põhilised mõjutegurid on loomulikult saadud rahastusvahendite väärtus äh,, Äh, toetuse taotleja või saaja kogemused selle toetuse haldamisel, äh, äh, kontrolli põhjalikkus ja protsessi automatiseerituse tase. oluline on märkida seejuures, et meie mitmete uuritud juhtumite puhul selgus, et taotluse protsent moodustab kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kuludest, mis tähendab seda ka, et need taotlejad, kelle taotlus tagasi lükatakse, kannavad märkimisväärseid kulusid selle toetuste kava raames. on, on loomulikult on oluline juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjon on juba ette võtnud olulisel määral lihtsustamist, kuid meie äh, internetipõhistes küsimustikes, mille täitsid korraldusametid ja vestlustel äh, toetuste saamijatega ja meie kohtumistel Euroopa Komisjoni rakendusasutustega selgus, et äh, nii Euroopa Liidu tasandil, nii riiklikul, äh, piirkondlikul kui ka toetuse saaja tasandil äh, peeti halduskoormus liiga suureks. Te näete neid üksikasju slaidil, ma ei lasku nendesse detailidesse Euroopa Liidu tasandil. üks põhilisi aspekte, millele meie tähelepanu juhiti, oli Äh, erinevate toetusprogrammide vahel harmoneerituse puudumine ja digiteerimise ning automatiseerimise taseme erinevused ja äh, ka erinevate kontrollimeetmete äh, erinevus erinevate kavade puhul riiklikul piirkondlikul tasandil üks põhilisi aspekte oli põhjalikud aruandluskohustused Euroopa Komisjoni ees, ebaselge Äh, õigu-, äh, seadusandlus ja äh, muudatused, mis on varem toi-, toimunud, mis suurendasid vastavat koormust ning need aeganõudvad ja keerulised auditid, mis tuleb läbi teha ja mille kohta tuleb aruande koostada. ja kui me räägime nüüd toetuse saaja tasandist üldiselt toetuste protsessi peetakse üsna kompleksseks ja keeruliseks, eriti väikeste organisatsioonide puhul, kes taotlevad sellise taotluse ja ka uute taotlejate puhul, kuna nime, viimastel puuduv kogemused võrreldes nendega, kes on varem korduvalt taotlenud toetust. ja kõige koormavamateks äh, aspektideks peeti need äh, Äh, tõendavate dokumentide kogumine, esitamine, auditid, teavitamised ja sageli liikmesriigid kehtestavad veel täiendavaid äh, haldusnõudmisi äh, toetuse saajatele, lisaks sellele, mida Euroopa Liit neilt nõuab. see on nagu ülereguleerimine ja seda mainiti ka mõningate toetuse saajate poolt Äh, ja tulemusena tuleb öelda, et äh, väiksemad organisatsioonid ja uued taotlejad äh, võib-olla teatud hetkel loobuvad toetuste taotlemisest, arvestades halduskulusid ja halduskoormust, mis sellega kaasneb. komisjonis toimunud analüüside põhjal võrreldes eelmiseid rahastamisprogramme Äh, on sisse viidud teatud lihtsustused programmi jaoks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja teised lihtsustamismeetmed on juba kavandatud. vasakul pool on toodud juba näited mõningatest lihtsustusmeetmetest, mis on põhiliselt seotud äh, kulude hüvitamisega ja digiteerimisega. ma ei hakka neid kõike kirjeldama, kuid neid näiteid on palju. Äh, paremal pool aga on, on kavandatud mitmeid meetmeid, paar näidet selle kohta äh, äh, kuludest sissenõudmise vormid, lihtsustatud vormid, digiteeritud äh, toetuste haldamise süsteem ja vähendada vorme, mida nõuavad korraldusasutused lisaks sellele, mis on kavandatud praegu ja mis on juba käivitatud ja mida on siiani juba ellu viidud, me saime komisjonilt tagasisidet ja liikmesriikide eh, ametitelt ja ka toetuse saajatelt viitavad sellele, et on veel võimalik täiendavalt lihtsustada ja eh, levitada ka parimaid tavasid viies põhivaldkonnas ja sellel uuel slaidil on need viis põhivaldkonda ka loetletud kõigepealt äh, see on seotud regulatiivse raamistikuga ja äh, tootluste haldamisega seotud eeskirjadega. edasi, äh, eeskirjade täiendav harmoneerimine erinevate rahastamisprogrammide jaoks, see on oluline element, mida peaks tulevikus kaaluma. Äh, regulatiivse stabiilsuse tagamine äh, mitmeaasta finantsraamistiku jooksul, tagades hea kommunikatsiooni ja ülereguleerimise vältimine Need on kõik need olulised elemendid, mis on siin välja toodud. teine oluline aspekt on tegevuse automatiseerimine, digiteerimine seoses toetuste haldamise protsessiga ja lisaks sellele digiteerimisele äh, rõhutati ka vajalike IT-vahendite äh, kasutusele võtmist selleks, et muuta ka juhtimises juhtkonna suhtumist sellega, nüüd tuleb võtta ka tegevuskava nende uute IT-vahendite kasutuselevõtuks, et tagada äh, digitaalse äh, töökorra parem kasutamine. ja meie põhilised soovitused äh, seoses lihtsustamisega on äh, täiustada veel seda protsessi ja töökoormust, optimeerida tööjaotust, sageli digiteeritakse teatud protsesse, kuid samal ajal ei üritata protsessi lihtsustada. väga sageli digiteeritakse ühte ja sama lõiku ja me tahaksime rõhutada, et lisaks digiteerimisele on vaja kaaluda ka seda, kuidas protsessi lihtsustada ja täiustada. mõned näited selle kohta, näiteks Äh, liigse aruandluskohustusest äh, loobumine, äh, topeltauditeerimisest, millest meile räägiti, dokumendihalduse digiteerimine, need on aspektid, mida tuleks tulevikus põhjalikumalt analüüsida. neljandaks, võiks mõelda seda, kuidas aruandluskohustusi muuta ratsionaalsemaks, see on oluline aspekt ja Äh, äh, finantsinfosüsteemide äh, nõnda granuleerimine, et paremini korraldada nende elluviimist ja meie arvates komisjon peaks sellega tegelema, näiteks tegevusepõhine juhtimine, tegevusepõhine kulude kalkuleerimine, need on äh, Äh, aspektid, mida tuleks ellu rakendada ja mida võiks ellu rakendada. ja lõpetuseks võib öelda, et äh, toetuste protsessi võib veel täiendavalt lihtsustada, nii nagu te aru saate, selleks, et tagada suurema kuluefektiivsuse nii komisjoni poolel kui ka korraldusasutuste poolel liikmesriikides ja piirkondades. veelgi tähtsam on rõhutada et oluline ülesanne on ka Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil ja piirkondlikul tasandil soodustada seda protsessi kasutamist äh, toetuste taotlejate saajate jaoks, et vähendada seeläbi halduskoormust ja neid tegelikke kulusid, mis tekivad neil äh, toetuste taotlemise protsessis Need on meie põhilised järeldused uuringu põhjal. suur tänu tähelepanu eest ja ma olen valmis vastama teie küsimustele, kui need on. hästi. ja, vielen herzlichen Dank, das ist eine Studie des Haushaltsaus-. suur tänu teile, ütleb esinaine. tegemist on äh, uuringuga, mis on äh, siis äh, esitletud ja minu arust on tege-, on teie uuringu tulemused sellised, millega me peame reaalselt edasi tegelema midagi sellist tegelikult aimasime me alati või noh, ma ei taha kasutada sõna teadsime, aga aimasime. Ehm, mõned küsimused eh, selle uuringu kohta. palun aidake meil aru saada veel, eh, milliste programmide uuringutest eh, täpselt käib jutt? loomulikult see üheksateist protsenti tegelikult kasusaajate tasandil šokeerib mind praegu palun kommenteerige kuidagi seda arvu. mina ise püüdsin ka äh, kuidagi vaadata, millised on halduskulud minu enda regioonis äh, Euroopa Liidu programmide puhul, ESF-i puhul muideks nägin nelikümmend protsenti umbes oli, see muidugi sõltub täpselt kus kohas ja kui äh, palju raha tegelikult see projekt ähm, sai aga need protsendid, eh, mis te kasusaaja tasandil, liikmesriigi tasandil ja regiooni tasandil siin eh, välja tõite, palun näidake meile ära täpselt, millised programmid need on, millest jutt käib. ja siis eh, on teie poolt ka mõningad soovitused. loomulikult see asi on kõik väga keerukas, muret valmistas mulle see, et komisjon on eelarvereformi ettepaneku teinud see on täiesti uus meie jaoks mõneti, see tekitab ilmselt meile veel parajalt peavalu. me oleme praegu olukorras, kus programmis, programmid juba toimivad, neid rakendatakse, aga nüüd on käes hetk, kus me saame midagi reaalselt teha, et asju muuta. nii et palun teid lahkesti, öelge meile mõned asjad selle kohta. kas on kolleege, kes tahaksid veel sõna saada? siis on teil kohe võimalus sõna tagasi saada. Ah, kolleeg Brian Hayes, palun. kolleeg Brian Hayes siiski, palun. väga lühidalt. meie esinaine ütles ja sellest tuleb mul kaks küsimust. Äh, äh, te taotlesite infot aga te ei saanud võib-olla ka andmeid kas riiklikelt asutustelt või komisjonilt. kas te olete selle välja selgitanud? tundub, et info on olemas, aga ma ei tea, kui täiuslik see on, kui sidus see on. kas te saite kõik need andmed õigeaegselt, kui te taotlesite selleks, et oma tähelepanekut kujundada? ja minu teine küsimus on, väga sageli äh, juhitakse minu tähelepanu sellele, ma ei tea, mis kolleegide puhul see, et kolmandate osapoolte kulutused, kes nõustavad erinevaid EKE-sid äh,, näiteks taotluste tegemisel erinevate eelarveridade raames, eh, nende arv pidevalt kasvab ja te olete oma uuringuga tõestanud, et sellega kaasnevad märkimisväärsed summad. aga kui üks tõesti väikeettevõte püüab saada juurdepääsu sellistele rahalistele vahenditele, kui realistlik on sellele väikeettevõttele võtta endale see äh, rahaline vastutus, mis sellega kaasneb, kuna äh, teised ettevõtted võivad ära kasutada teatud kulusid osaliselt selle taotluse esitatud ja kas me ei peaks süsteemi selgitama, et need, kes kasutavad oma vahendeid, oma algatust äh,, toetuste taotlemisel võrreldes nendega, kes kasutavad kolmanda osapoolte abi Euroopa Liidu eelarveliste vahendite eest toetuse taotlemisel uh,. suur tänu. see oli huvitav ja teatud mõttes šokeeriv kuulda, et need kulud võivad olla kuni üheksateist protsenti, kuid nagu meie eh, esinaine ütles, me kahtlustasime seda, aga me ei olnud võib-olla teadlikud sellest ja see asi muutub nüüd konkreetsemaks. näiteks põllumajanduses ma olen äh, üha rohkem äh, tõdenud seda, et need toetused, mis peavad olema suunatud äh, põllumajandusele, läheb hoopis arenguasutustele, mitte kunagi tavalise talunikuni ei jõua. ma tahaksin nüüd küsida, kuidas neid toetusi makstakse välja ja kuidas neid traditsiooniliselt makstakse välja, kas ülekannetega või mitte aga milline on võimalus virtuaalraha kasutamiseks tulevikus Äh, mõned arvavad, et need virtuaalse, virtuaalne raha ei ole jälgitav, aga tegelikult väga paljud inimesed kasutavad seda erinevatel eesmärkidel ja neid on palju lihtsam jälgida kui sularaha. Äh, muidugi on vaja äh, kirjalikke reegleid selle kohta, kuidas neid kasutada, sest tagada selle, et kui otsustatakse mingi toetus, siis see läheb sihtotstarbeliselt ja mitte keegi teine seda ei saa ja seda, seatakse teatud piirmäär, kui palju võib halduskuludeks äh, kulutada ja kui äh, seda ületatakse, siis nad lisaraha ei saa ja ülejäänud summa läheb otse kasusaajale. ma arvan, et see on potentsiaalne, äh, kui me räägime virtuaalrahast, kas te olete kaalunud seda võimalust? kolleeg Ajala. suur tänu selle aruande ja selle informatsiooni eest. mind hämmastasid mõningad järeldused. et need öö, äh, viis valdkonda kuuluvad just meie komisjoni tegevuspädevusse kui me vaatame seadusandliku poolt, siis selgub, et seadusandlus loo-, loob rohkem probleeme. me lootsime, et kui ühenduse õigusaktid vastu võetaksid, siis need peaksid lihtsustama elu erinevate sidusrühmade jaoks, kuid tundub, et on mitmeid liikmesriike, kes on keeldunud lihtsustamisest kui me räägime äh, näiteks äh, liikmesriigi koostöös juhtimises, siis tekib probleeme. meil on erinevaid juhtimise viise kaasrahastamise puhul ja seetõttu järeldus võib olla, et äh, meile esitati küll hetkeseis, aga mulle teeb muret toetuse suurus ja kasusaaja kategooria. nagu ma näen nendest järeldustest, millega ma tutvusin Te väidate, et see kõik sõltub sellest rahalisest väärtusest. ja kulub väga palju aega ning äh, haldustööd nende rakendamisele ja mul tekib küsimus, kui suurt lisandväärtust see loob ja mõningad äh, asutused, institutsioonid, kes on selle protsessiga seotud, mõtlevad ka ühenduse tasandil lisandväärtuse loomisele. Äh, nad lähenevad sellele küsimusele laiemalt, näiteks Erasmus programm seega osaliselt tuleb keskenduda ka Euroopa lisandväärtusele, kuid ma arvan, et ei ole seda arvestanud. ja teine asi, mis mind murelikuks teeb, on kasusaajad. Te rääkisite suurtest ülikoolidest äh,, olulistest haldusasutustest ja selliste organisatsioonide jaoks on kulud väiksemad nende toetuste programmide äh, haldamisel võrreldes äh, väikeste ettevõtetega ja väikeste organisatsioonidega. seega mina tunnen muret ka teie poolt esitatud järelduse pärast, sest meie oleme üritanud otse vastupidi saavutada meie soov on, et nii palju kui võimalik raha jõuaks ka lõpp, kasusaajani, noorteni, idufirmadeni, väiketalunikeni ja mitte ähm, see protsessi vahendajatele, suurtele vahendajatele. tahaksin kuulda, mida te sellest arvate. programmi Horisont kakskümmend kakskümmend puhul räägitakse võimalikust lihtsustamisest, eksante kontrollidest võib-olla äh, te täpsustaksite, mida te mõtlete selle all? suur tänu, teile nüüd sõna. The... suur tänu nende pikkade küsimuste eest, ma püüdsin need kõik kirja panna ja üritan nendele võimete äh, piirides äh, vastatada, lähtudes nendest äh, teadmistest, mille ma omandasin uuringi ma vastan nendele vastavalt kirjapanemise järjekorrale. Need juhtumipõhised uuringud. me põhimõtteliselt tegime oma valiku, arvestades seda, et meie uuringu mastaapsus ei olnud eriti suur, me valisime välja terve rea programme, mille puhul meil oli kõikidel kaasatud tasanditel huvitavaid ja piisavalt andmeid. ühenduse tasandil, äh, korralduskomitee tasandil ja kasusaaja tasandil. ja keskendusime nendele juhtumitele äh, ja ei teeseldunud seda, et meil on kulupõhised andmed kõikide piirkondade, kõikide programmide kohta. sel põhi, selle äh, alusel me valisime need konkreetsed juhtumid ja seetõttu ärge nüüd võtke neid arvandmeid nii kui lõplikult kindlaid. ja seetõttu me ei ole ka oma uuringus nii-öelda äh, kulusid äh, arvnäitajana välja toonud, vaid oleme äh, esitanud nad protsentuaalselt, sest teatud rahastatavad programmide puhul tekkis teatud probleeme. ja oli raske, kui mitte võimatu äh, võrrelda ja te ei peaks ka seda tegema, seda rahastamisprogrammi mõne teise rahastamisprogrammiga. ma saan aru, et see mainitud üheksateist protsenti teatud juhtumite puhul võib tunduda väga kõrge aga võib olla tegemist, et, et teatud kasusaajaid said väga väikeseid toetusi ja seetõttu see kulumäär oli nii kõrge. seega see on rohkem illustratiivne ja me ei väida, et meil on täielikud andmed selle kohta, kuid samas on oluline silmas pidada, et neid rahastatud programme on väga palju erinevaid ja see, et need kõrged protsendimäärad on seal välja toodud, tuleb muidugi äh, arvestada ja loomulikult on alati paranemisvõimalusi, eriti VKE-de jaoks ja uute taotlejate jaoks, et alandada seda halduskoormust nende puhul. Te küsisite ka, millised muutused meie arvates on kõige hädavajalikumad. selle kohta ma ütleksin, et ma rõhutasin ka VKE-de tegevuse tähtsust Euroopa jaoks tööhõive loomisel, majanduse tugevdamisel ja selles osas meil on veel oluline ülesanne täiendavalt vähendada VKE-de koormust, kui nad taotlevad toetusi, nagu ka siin ruumis rõhutati, ka uute taotlejate puhul eh, eh, inimesed ei peaks kartma nende toetuste taotlemist, arvestades, et sellega kaasneb väga suur haldustegevus. ja minu arvates see, need on olulised aspektid Äh, heade tavade äh, jagamine erinevate äh, programmide vahel on ka minu arust oluline, ma olen oma kogemuse puhul kokku puutunud väga heade näidetega teatud programmide digiteerimisega ja neid tavasid jagatakse juba teiste programmidega Euroopa Komisjonis ja minu arvates heade tavade jagamine ja nende ühtlustamine erinevate programmide vahel peaks olema palju laiem kui praegu. Need on kaks aspekti, ma tutvustasin teile viimasel slaidil nende viite sammast, kus on kokkuvõtted esitatud need kõige olulisemad elemendid, millega tuleks jätkata tööd kui me räägime informatsiooni saamisest, siis meie uuringuks eraldatud aeg oli väga lühike ja neid kasusaajaid, korraldusasutusi oli väga palju, loomulikult me ei saanud neid kõiki intervjueerida ja nendel kõikidelt andmeid koguda ja vastajate määr oli suhteliselt madal korraldusasutuste poole peal, kuid meil oli piisavalt teadmisi, mille põhjal edasi töötada. komisjoni poole peal meil oli eh, teatud raskusi õigeaegselt vajaliku informatsiooni kogumisega, kuid me saime kogu vajaliku info, eh, kuid seda üsna kõrgel tasandil kuid ütleme ta üldisel tasemel, mitte niivõrd see detailsuse tasemel, mida me oleks soovinud selleks, et läbi viia äh, selle teema põhjalikku uuringut. kas see tähendab seda, et neid andmeid ei ole olemas, ma ei usu seda. ja ma juhin tähelepanu jälle oma viimasele soovitusele. Äh, komisjoni finantsinfosüsteemid, nii nagu nad praegu toimivad, ei võimalda neid andmeid taas esitada selle lühikese aja jooksul, mis meie käsutuses oli Äh, kolmandate osapooltega seotud kulud? vastuseks selle küsimusele, jah, meil on tõendeid selle kohta, et uued taotlejad ja VKE-d sageli kasutavad selliste välisnõustajate või konsultantide abi, et äh, äh, saada abi selle toetuse haldamisel ja kui me räägime kuludest, siis kasusaajad ütlesid, et kui nad võrdlevaid äh, Äh, neid kulusid nende toetuste tegeliku väärtusega, siis see teinekord neid hirmutab eemale. ja nad enam ei taotle toetusi sellel põhjusel. ja eriti VKE-de puhul see on oluline aspekt, mida tuleks silmas pidada. ja see muidugi nõuab administreerimise lihtsustamist, kui protsessid on lihtsamad, selgemad, paremini teavitatud siis vähem inimesi peab kasutama väliskonsultantide abi. huvitav aspekt selle virtuaalraha kohta ja te ilmselt mõtlesite siin Bitcoini ja seda, see on muidugi huvitav aspekt, mida kaaluda, selle uuringu puhul me sellega ei arvestanud, sest meie seisukoht on, et tehnoloogia on alles lapsekingades ja on vaja täiendavaid arenguid, et äh, äh, sellist virtuaalraha selles valdkonnas turvaliselt kasutada, kuid nagu te juhtisite tähelepanu, need uued virtuaalraha võimalused tagavad väga hea auditi jälje nii-öelda, äh, mis muudab nende toetuste jälgimise paremaks. see on huvitav aspekt mida arvestada, kuid praegusel hetkel see on võib-olla tulevikuvisioon, kuid ma igati äh, julgustaksin Euroopa Liidu institutsiooni seda võimalust uurima, sest see võib olla huvitavaks aspektiks ka toetuste haldamisel. oluline on mainida ka veel ühte aspekti, sest räägiti nendest suurtest haldusasutustest, mis on seotud nende tööprogrammide ja rahastamisprogrammidega see nii ka on sageli ja see oli ka üks meie uuringu järeldusi. Äh, väga palju on seda haldustegevust, kuid samas ei tohi unustada, et jaotatakse suuri rahasummasid iga-aastaselt seega teatud tasandil haldustegevust ja kontrollitegevust äh, on vaja ja see jääb vajalikuks igal juhul kuid me kutsume üles jälle otsima huvitavaid võimalusi selle äh, koormuse leevendamiseks, selleks, et äh, see koormus ei langeks liiga suure raskusena kasusaajatele. Euroopa Liidu lisandväärtus küsimus, meie äh, lähteülesanne oli keskenduda ainult Euroopa Liidu toetustega seotud kuludega, seega me ei viinud läbi hald- äh,, toetuste haldamise mõjuhinnangut, äh, seda oleks muidugi huvitav uurida, kuid selle uuringu puhul me seda ei kasutanud. Äh, toetuse suurus, kasusaaja kategooria ja need olulised kulumõjurid tähendavad seda ka, et kui inimesed õnnest-, õnne, inimesel õnnestub saada ainult väga väike summa toetusena siis võib-olla äh, nad ei, ei soovigi enam toetust taotleda, kui halduskulud on üsna suured. ja kui me rääkisime kasusaajate erinevatest kategooriatest, ma ütlesin, et see on oluline aspekt. ja eriti nende organisatsioonide puhul, VKE-de, uute taotlejate puhul tuleks see protsess muuta nii lihtsaks kui võimalik. ja see on oluline. jaa suur tänu! igal juhul äh, räägime me sellest teemast edasi, sellepärast et me usume, et meie jaoks on tegemist äh, ellujäämise küsimusega nii meie jaoks, äh, Euroopa Liidu jaoks kui tegelikult kogu eelarvekontrolli protsesside jaoks tervikuna. mulle valmistab näiduk-, veidi muret see, et te rääkisite siin mitmel korral andmete kättesaadavusest kuidas me peaksime oma tööd hindama, kui me ei saa vajalikku informatsiooni, kustkohast me eh, saaksime seda infot, eh, kustkohast eh, teavet peaks paremini hankima ja hoiustama ja kuidas me saaksime oma reformiplaanidesse võib-olla neid asju veel paremini sisse panna. suur aitäh teile selle uuringu eest ja ka ettekande eest, ilmselt seda kõike ei olnud lihtne teha. aga olgugi, et see on väga kõikehõlmav ja püüdsite siin kõiki erinevaid äh, valdkondi sisse panna, on see sellegipoolest äh, väga äh, informatiivne. oleme jõudnud sellega käesoleva punkti lõppu ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktide juurde, mis on põldude identifitseerimissüsteem. meie raportöör on kolleeg Claudia Schmidt põllumajanduskomisjonist eh, ning Euroopa Kontrollikoja liige Nikolas Miois saab samamoodi sõna, olge hea uh,. Madam Chair, let me first proua esinaine, kõigepealt eh, tahaksin ma teid tunnustada eh, taasvalimise puhul loomulikult kõikidele teistele juhatusliikmetele täpselt samamoodi ehk aseesimeestele ütleb härra Miljonis. soovin teile kõike head. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, minu jaoks on suur au kanda teile ette Euroopa Kontrollikoja raportit põldude identifitseerimissüsteemi kohta LPIS. alustan kohe lühikese selgitusega, mis asi see selline on Ehm, LBIS on IT-süsteem, mis baseerub fotodel, eh, kus on põllumajandusmaad kaasatud kõikidest liikmesriikidest. tegemist on võtmekontrollmehhanismiga ühtses põllumajanduspoliitikas. selle eesmärk on eh, tuvastada, kas eh, neljakümne viie miljardi euro ulatuses aastas on inimestel õigus põllumajandusmaa e, maa eest saada põllumajandustoetusi selle süsteemi eesmärk on äh, loomulikult äh, ka näiteks äh, vaadata, kas vastatakse tunnustele, kas rohestamismeetmed on võetud ning kas äärepiirkondade toetust ollakse väärt. kahekümne kaheksas liikmesriigis on praegu nelikümmend neli liikmesriigi või regionaalset LPIS süsteemi toimimas Eh, kuhu on kaasatud eh, rohkem kui sada kolmkümmend viis miljonit eh, põllumajandusmaaüksust kui me vaatame meie auditit, siis meie eesmärk oli vaadata täpselt, kas põllumajanduslike maatükkide tuvastamise süsteem on väga hästi juhitud liikmesriikide poolt ning kas komisjon piisavalt seda seirab. meie auditvisiidid viidi komisjoni juures läbi ning viies liikmesriigis kus on kasutusel siis kuus LPIS-i ning meie uuring on saadetud ka liikmesriikidele. esimene asi, mida me peame tuvastama, on see, et süsteem on väga oluline selleks, et äh, vältida vigasid äh, ning neid ennetada. kakssada tuhat viisteist hindasime me et, et kaks koma kaks protsenti on veamäär Euroopa äh, Põllumajandustagatisfondi jaoks. meie veamäära lävendiks on paika pandud kaks protsenti nii et äh, veidikene rohkem oli veamäär äh, aga positiivseid äh, tulemusi oleme näinud, sellepärast et mis puudutab LPIS-i suuniseid, meie pidevaid auditeid ning ka liikmesriikide võtavaid järelmeetmeid ning tegevuskavasid, oleme näinud seda, et komisjoni tõhusus on samuti suurenenud ning selle seire roll on paranenud. meie raporti esimeses osas, äh, samal ajal kui me tunnustame LPIS süsteemi väga olulisi aspekte, oleme tuvastanud ka mõningad äh, piirkonnad, kus selle usaldusväärsust võiks parandada veelgi meie auditi visiitide jooksul liikmesriikidesse nägime seda, et äh, ortokuvandamine ehk geomeetrilise kuvandamise taset võiks parandada ja mingites kohtades oli siin puudujääke. ning mi-, e, teatud kohtades ei olnud ka e, need kuvandid ja pildid lõplikud ning kui tegeliku maaüksuse juurde mindi, siis e, leidsid audiitorid olulisi vajakajäämisi. proportsionaalne süsteem mida kasutatakse liikmesriikides, võiks kasutada näiteks selliste põllumajandusmaatükkide puhul, kus on väga palju puid või kive ja Šotimaal me nägime väga hästi, et äh, Šotimaal, kus põllumajandusmaad just selle LPS-i läbi kontrollitakse, on äh, ka toetav dokumentatsioon äh, veelgi parem me nägime kokkuvõttes, et liikmesriigid ei olnud lõplikult valmis informatsiooni andma, mis võimaldaks LBS-süsteemide kulutõhusust, sellepärast et ei olnud äh, ühtseid võrdlusandmeid ei nende usaldusväärsuse ega ka kulude kohta. meie raporti teine osa keskendub sellele, kuidas LBS-süsteemi äh, on uuendatud selleks, et see uutele ÜPP tingimustele vastaks. me oleme ka rohestamise teemat uurinud ning äh, püüdlusi lihtsustada esimese samba maksete Äh, lihtsustamist. esiteks rohestamine, mis puudutab äh, püsirohumaade äh, kaitsmist, LPS-süsteem ei suutnud kõiki vastavaid alasid kaasata ökoloogilise äh, fookuspiirkond äh, oli kahe tuhande seitsme, kaheksateistkümnendal aastal äh, paika pandud tähtajaks jõudnud poole peale. me leidsime ka mõningaid nõrkusi, mis puudutas erinevaid keskkonna aspekte, mis sellesse süsteemi oli kantud. nüüd püüda, mõeldes kuidas olukorda lihtsustada. me nägime, et kui geomeetrilise abivahendit äh, oli põllumajandustootjate jaoks äh, äh, sisse viidud, siis kvalit-, informatsiooni kvaliteet kindlasti LPIS süsteemis on paranenud. aga kui me vaatame näiteks seda kahe protsendi stabiilsusmäära või saja puu reeglit, siis siin on oldud vähem edukas. samuti on ka abikõlbuliku maa äh, tuvastamise probleemid, sellepärast et mõningaid nõudlusi ei saa lihtsalt äh, selles süsteemis leiduvate pilte läbi tuvastada. lihtsustamine äh, käib edasi, aga see on suureks väljakutseks meie raporti kolmandas osas oleme me keskendunud komisjoni rollile. komisjon seirab LBS andmete täitavust ning selle õig-, õig-, õigsust ning see on paranenud äh, ÜPP eelmise perioodiga võrreldes. komisjoni audititöö on äh, kõikehõlmav, tegevuskavad äh, on rakendatud nii nagu nõutud ja ka finantsparandused on tehtud. aga LBS suunised on peamiselt komisjoni puhul seotud just nende õiguspärasusega ja regulaarsusega, aga ei keskenduda sellele, kuidas parandada LBS süsteemi tõhusust tervikuna. komisjon on ka LPS äh, äh, kvaliteedihinnangut äh, läbi viimas niimoodi, et liikmesriigid peaksid proaktiivselt tuvastama selle süsteemi nõrkused ning võtta ennetavat ja parandamistegevust olukordades, kus on vajalik. tulemused olid olemas, aga nende usaldusväärsuste nõrkus oli see, et nende metodoloogia ja rakendamine oli puudulik samuti ei olnud äh, võimalik selle perioodi jooksul parandada piisavalt ka LP äh, süsteemi andmeid. meie andsime omalt poolt mõningad soovitused selleks, kuidas parandada LPS äh, süsteemi toimimist. ma nimetan neist kahte. me julgustame liikmesriike arendamaks sellist raamistikku, mis hindaks LPS süsteemi ülalhoidmist ja uuendamist kuna äh, kaheprotsendilisele lävendile on äh, veamäärad väga lähedal ning lisakontrollide äh, hind on väga kõrge, on oluline see, et liikmesriigid oleksid ise sellises positsioonis, et nad saaksid oma kontrollide tõhusust hinnata. niimoodi, et kulutõhususe aspektist neid paremini korraldada. see Äh, andmestik kulude kohta oleks oluline ka komisjonidele, komisjonile ning ka teistele osapooltele selleks, et oma äh, tulevikupoliitikaid suunata, nende kontrollitavust parendada ning ka nende rakendamise kulusid. samuti on võimalik rohkem LPS kvaliteedihinnangust äh, rohkem tulu lõigata. meie soovitame seda, et komisjon peaks oma tulemusi eh, võimaldama seirata. kui siin ebakõlasid esineb, eh, siis nendele tuleb vastata, liikmesriikidele tuleb anda tagasisidet ning oluline on ka see, et tegevuskavad oleks paigas, eh, need oleksid ette valmistatud ja rakendatud, kui on vaja. suur tänu teile tähelepanu eest ja hea meelega vastan teile teie küsimustele, aitäh! ja vielen Dank! suur tänu ja nüüd väga olulised äh, küsimused, sellepärast et me räägime rahast ja tõesti põllumajandusmaatükkide tuvastamise süsteemi näol tõesti väga suurtest summadest kokkuvõttes. sellepärast, et äh, teepõrgus selle viibki tegelikult kohe läbi Euroopa LBS-i, sõnu saab nüüd, sõna saab nüüd aga järgmisena raportöör, ütleb esinaine. suur tänu, mina ei tea, kas ma hakkan nüüd põrgusse minema või mitte, ütleb raportöör äh, tegelikult äh, võib öelda, et äh, Nikolaus Miljonis juba andis väga hea ülevaate selles osas, mis selles raportis sees on, võtan oma sõnadega ka asja veel kokku. küsimus on haldussüsteemiga, mis põllumajandusmaad tuvastab juuli kaks tuhat viisteist ja aprill kaks tuhat kuusteist oli meie kontrolliperioodiks ning äh, Saksamaa, Iirimaa, Austria, Poola ja Ühendkuningriik olid need riigid, keda me uurisime ning äh, meie kontrolli keskmiseks küsimuseks oli see, kas see põllumajandusmaa tuvastamise süsteem, LPS, äh, on hästi hallatud süsteem üldiselt on niimoodi, et Euroopa Liidu äh, põllumajandustoetused ja äh, ÜPP äh, rahastatud vahendid, nagu öeldud, üle neljakümne viie miljardi euro anti välja kaks tuhat viisteist aastal ning otse, äh, otsetoetustena nelikümmend miljardit, äh, esimene äh, sammas, ka ökoloogilised väljakutsed ja viis koma viis miljardit eurot siis teise samba maksetena, kus on maaelu arenguprogrammid kaasatud. LPIS e süsteem põllumajandusmaa ühikute tuvastamise süsteem äh, rajaneb äh, geomeetrilistele piltidele äh, ja satelliidipiltidele ning see on IT-süsteem selleks, et põllumajandusmaad äh, sellesse registrisse kanda liikmesriikides seda nähakse tugeva kontrollimehhanismina, et näha, kas on põllumajandus lisatoetuste õigus tootjatel ning seda makstakse Äh, siis äh, välja põllumajandustagatisfondist äh, kaks tuhat neliteist aastal oli see üheksa protsenti umbes. kaks koma üheksa, vabandust, kaks koma üheksa protsenti. kakskümmend kaheksa liikmesriiki omavad praegu nelikümmend nelja liikmesriigi tasandi või kohaliku tasandi LPS-i ja seal on sada kolmkümmend miljonit põllumajandusmaatüki üksust me, kui me vaatame selles raportis, äh, kes on selle maatükkide registreerimisest vastutav, siis me näeme seda, et õiguspärasus ja kontroll püütakse äh, kuidagi liikmesriikide äh, kaela lükata. muidugi kontrollikoja kriitika on siin väga kõikehõlmav, nagu juba öeldud siin näiteks on äh, uute geomeetriliste fotode rakendamise äh, viivitust tekkinud, ilmselt kui droone hakatakse rohkem kasutama ja äh, siis kas lennukilt tehtud pildid või satelliitpildid enam ei ole niivõrd tähtsat rolli mängimas, vaid fotod hakkavad olema droonide pealt tehtud ühtsemad ja, ja seda on võimalik parem ühtsemini käsitleda proportsionaalset süsteemi väga usaldusväärselt kõigi poolt ühtselt ei rakendata. eriti kui me mõtleme näiteks betoonmüüride, aedade e, ja tänavate ja teede peale, siis siin on vaja süsteemis seda piirata ning e, raske on e, pädevatel ametnikel põllumajandusmaatükke piirata nende eesmärgipärase kasutuse ja muu öö, alal mind üllatas tegelikult see, et liikmesriikide analüüsi ei ole tehtud tegelikult LBS süsteemi ja kulutõhususe kohta ning äh, LBS süsteemi äh, kohta ei ole igalt poolt võrdlevaid andmeid niimoodi, et me saaksime nende kulutõhusust äh, omavahel mõõta. iga-aastased halduskulud, ülalhoidmise kulud ning ka uuendamismenetluse kulud komisjon äh, kummalisel kombel ei saanud äh, liikmesriikidelt, ei küsinud liikmesriikidelt ka äh, selle süsteemi haldamise kulu, nii et tegelikult uute süsteemi nõudmiste või poliitiliste uuenduste valguses ei saa me tegelikult praegu kulutõhusust hästi mõõta. Mm, kliimatoetused ja Äh, muud äh, toetused on ka siin vähe kajastatud, äh, mida praegu põllumajandustootjatele makstakse. paremini on vaja kulutõhusust järgida igas aspektis, sellepärast et praegu keskendutakse peamiselt just õiguspärasusele. ma arvan, et siin nõudmised peaksid olema järgmised. LPS kont-, kontrollsüsteem Ehm, mida ta ju tegelikult peaks olema, selle, seda peaks täielikumalt kasutama ning liikmesriigid peaksid oma süsteemi äh, aktualiseerima ning ka usaldusväärset ja ajakohast andmestikku seal kasutama. ning sellest järgnevalt äh, ka see, et äh, ainult siis, kui LPS kulud on teada, on võimalik otsustada, kuidas kulusid kokku saab hoida. minu arust peaks komisjon siin liikmesriikidele ja ma tegelikult tean, et komisjon toetab ja aitab liikmesriigi selles osas, aga ma arvan, et veelgi lisatoetust on vaja, sellepärast et siis on võimalik äh, selle süsteemi kulusid arvutada, sealhulgas ka piiriüleselt ja võrdlevalt ja siis me näeme, millistest rahalistest äh, summadest me räägime ja kus on võimalik kokku hoida veel mõningaid aspekte, äh, komisjonile mõned küsimused. liikmesriigid äh, näevad seda, et need süsteemid on kulukontrolliks liiga keerulised ja ootavad sealhulgas komisjonilt rohkem abi ja toetust, et neid nõudmisi täita. kuidas komisjon neid probleeme näeb ja kuidas on võimalik siin abi ja toetust andma? kas äh, on eesmärke, et kahekümne kaheksas liikmesriigis täna eksisteerivad nelikümmend neli LPS-süsteemi oleks ühtses süsteemis, süsteemid niimoodi oleks üles ehitatud, et liikmesriigid saaksid neid omavahel võrrelda, sest praegu on selline olukord, et ühel riigil, mõnel riigil on üks süsteem, aga näiteks liidumaad Saksamaal omavad eraldi süsteeme ja niimoodi on riigisiseselt juba raske võrrelda. kas komisjon saab Äh, olla kindel selles, et äh, põllumajandustootjad ei jää siin rataste vahele, ühest küljest äh, neid survestatakse liikmesriigi poolt ja pädevate ametite poolt ja minu ettepanek oleks alati igas mõttes lihtsustada, et kõik saaksid hästi elada. lihtsustamine ei tähenda seda, et me kaotaks kontrolli, aga mida lihtsam on süsteem, seda lihtsam on seda kontrollida ja seda läbipaistvam see ka on. mitte ainult äh, kontrollijatele endale, vaid ja abisaajatele, vaid meile kõigile. ja ülejäänud küsimused äh, jäävad praegu nii nagu on. suur tänu, kolleeg Aali, palun. suur tänu teile, esimees kõigepealt tahaksin ma tunnustada teid, äh, proua esinaine, ametisse taasvalimise eest, äh, proua Schmidt äh, ja härra Miljonis, head kolleegid, me tunnustame põldude identifitseerimise süsteemi eriaruannet Kontrollikoja poolt, siin on põhiline küsimus, kuida-, kui kvaliteetselt seda süsteemi juhitakse ja kontrollitakse ning kuidas saaks olukorda parandada suur aitäh raportöörilt selle dokumendi eest, töödokumendi eest, siin on kaasatud kõik aspektid, mis eh, on ka Kontrollikoja eriaruandest toodud. Eh, raportööri ettepanekud eh, eelarve heakskiidu menetluses on toonud välja mitmed küsimused. Põldude identifitseerimise süsteem on väga oluline, et tuvastada, kes on toetust väärt ja kes mitte. kui põllumajandusliku maa äh, subsideerimine on äh, aastaselt äh, üle neljakümne miljardi eurot väärt. tahame me sellist süsteemi, mida saab usaldada ning samal ajal, mis oleks piisavalt lihtne. meie komisjonis oleme pidevalt kutsunud üles halduskoormuse vähendamiseks mitmes valdkonnas, et ettevõtete ja kodanikel on lihtsamaks teha, aga sellel konkreetse juhtumi puhul näeme me, et mitmed muutused, mis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on tehtud, on ühtset põldude identifitseerimise süsteemi praegu ohu alla seadmast ning halduskoormus on suurenenud. ja sellest aspektist äh, minu arust on oluline soovitus neli raportori poolt, äh, kui komisjon äh, selle soovitusega on nõus, usun ma, et edasist lihtsustust äh, oleks ühtse jõupingutuse käigus võimalik saavutada küll, aitäh. kolleeg Flanagan on tänkt. kolleeg äh, Flanagan ja siis teised, palun um,. Uh, thanks very much. suur tänu teile selle aruande eest. mõningad inimesed võiks öelda, et väga väike protsent on äh, see küll, aga see on tegelikult summas väga suur, väga-väga suur summa Äh, nii palju, kui mina aru saan Iiri perspektiivist, äh, siis enamikud piirkonnad, äh, millest ma olen kuulnud või näinud, ja inimesed, kes on segaduses ja ei tea täpselt, mida teha kümme protsenti oli rikutud häälesedeleid, muideks eelmisel nädalal meie valimisel suur segadus äh, valitses, äh, nii et enne kui läheme äh, talupidajate poole näpuga näitama, vaatame kõigepealt, mis meie kojas toimub, aga kui me vaatame lõiget kolmkümmend kolm, lehel kolmkümmend viis, siis siin on püsirohumaade küsimus, mida hallatakse kohalike tala, tavade ja traditsioonide järgi. siin on küsimus, mis ikka ja jälle tekib Iirimaal, sest äh, põllumajandustootjad, äh, neile on öeldud, et äh, mõningatel juhtidel tegelikult ekspertide poolt Euroopa Komisjonis, et loomad ei suuda hoida neid püsirohumaid kontrolli all, neid hooldada, kuigi tegelikult kõikide põllumeeste esiisad on näinud, et see on juba aastasadude niimoodi olnud minu küsimus kas äh, reformiks aastani kaks tuhat kakskümmend on plaanis äh, seda kuidagi muuta ning kas nende alade tuvastamine oleks äh, siis näiteks kuidagi teistsugune, kas nad saavad vähem toetusi mingi, mingisuguse protsendi ulatuses komisjon võiks vastata sellele küsimusele. proua Kadenbach, bitte. proua Kadenbach, palun. tahaksin äh, ka tänada äh, nii härra Miljonist kui ka Claudia Schmidti, meie raportööri ma usun, et kõikehõlmav äh, aruanne juba näitab seda, mis siin pealkirjaski kirjas on. väga paljud äh, liigub õiges suunas, aga tundub, et äh, parendusruumi jätkub küll ja veel. nii et parendusmeetmeid on võimalik võtta ja nii nagu juba öeldud, selle raporti pealkirjas on juba öeldud ära, et ühinenud mitmekesisuses, nagu ikka jälle meie dokumentides on, seda ma tahaksin ka rõhutada, aga ma ei näe, et see mitmekesisus näiteks peab seisnema selles, et meil on nelikümmend neli eh, liikmesriigi ja kohalikku põllumajandusmaa tuvastamise süsteemi, nii et eh, siin ma igal juhul teeksin ettepaneku harmoneerimise suhtes, see aitab eh, nii võrdlusvõimalusi kui ka õigsust kontrollida nende süsteemide puhul siis loomulikult lähimuspõhimõte on asi, millest tuleb kinni pidada ja siin on meil ühtne lähenemine väga tähtis. minu küsimus. komisjon on Kontrollikoja soovituste puhul öelnud, et nad on nendega nõus, nad aktsepteerivad neid, aga kui te raportit ikkagi põhjalikult loete, siis väga suur osa nendest suunistest ja soovitustest seisneb tegelikult liikmesriikide poolses rakendamises. nii et üks konkreetsem küsimus komisjonile on see, et kuidas te lähitulevikus näete, et liikmesriigid, äh, need soovitused, mida te olete neile andnud, kuidas nad neid hakkavad ellu kutsuma? üks asi, mille kohta tahtsin veel lühidalt rääkida, on küsimus ajastamises, millal oleme need dokumendid saanud. kui meil ei ole raporti eelnõud, tegelikult see tiitel, et siin ütleb, et see oli novembris, novembri alguses, kuusteist või midagi sellist. nii et äh, siin on komisjonile nõudmised esitatud aastaks kaks tuhat kuusteist seisuga, aga vastuse sai ta eelmisel nädalal, nii et peaaegu kaks ja pool äh, kuud pärast esimest äh, meie eelnõud. küsimus on, et mikspärast on läinud nii kaua äh, sinnamaani, kuni me oleme saanud need dokumendid reaalselt kätte? nii palju siis minu esimestest küsimustest. suur tänu, põllumajanduskomisjoni kolleeg, kolleeg Anju on kohal ja te olete ka siia loomulikult oodatud. jah, suur tänu. mina olen siin äh, täiesti äh, kasusaajas osas siin ja ma saan aru, äh, kuivõrd raske see olukord on. esiteks, põllumehel on äh, Äh, põld, ta ehitab sinna hoone talveks, satelliit näeb, et äh, tegemist on heina ülekuhuga äh, ja tuvastab selle kui ehitise siis madalad põllud on näiteks üle ujutatud kevadeti ja satelliit tuvastab selle kui järve näiteks. siis veel näiteks äh, sellise niidu peal, kus äh, hein on ära lõigatud. Äh, põllumees äh, on heina transportimas, niimoodi muutub põllustruktuur ja põllu tuvastamine muutub raskemaks. sedasi elektrikarjus, mis äh, pannakse ülesse. Äh, süsteem ütleb, et siin on vaja eraldi numbreid, sellepärast et äh, elektrikarjus tuvastatakse teiste koodide järgi. muidugi probleem talupidajale on see, et tema näeb probleemi, püüab asja parandada, palub veel ühte mingisugust lisakaarti või ütleb näiteks haldusüksusele, vastutavale ametile, et probleem on ja siis ta kukub kuidagi järjekorra lõppu ja ta ei saa oma toetusmakset tegelikult eriti ei ole keegi motiveeritud seetõttu mõeldud, et ah, mul on siin ainult mingi osa hektarist, ma ei hakka üldse pingutamagi. ja siis eh, loomulikult eh, ebatäpsusi ainult eh, tuleb juurde selles süsteemis. Ühendkuningriigis on meil nüüd see väga suurtes ulatuses on äh, maksmata jäämised, aga küsimus on, et kas teistes liikmesriikides on täpselt samamoodi? ma saan muidugi aru maksumaksja aspektist seda, et nad ei saa äh, muidugi ähm, lihtsalt äh, suvaliselt maksta Šotimaa mägismaa mäg-, kivide eest, kivi on kivi ja see ei ole põld, loomulikult asi on raske, ma näen, et siin inimesed naeravad, nad saavad aru täpselt, milles see probleem seisneb, aga tegelikult mida ma tahtsin öelda on see, et talupojal või talupidajal on dilemma. kui tema püüab midagi paremini teha, siis kukub ta järjekorra lõppu ja see ongi Ühendkuningriigis peamiseks raskuseks praegu. paljud inimesed ootavad äh, makseid mitte saada äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eest või kaks tuhat viisteist aasta eest ja kaardistamisvead ka äh, Äh, on siin peamine põhjus äh, meie oma äh, Ühendkuningriigi PRIA-s ei ole piisavalt inimesi, et tegeleda maksetega, sellepärast et eelarveid on kärbitud, ma saan aru, et minu sõnavõtt ei pakkunud midagi konstruktiivset praegu lahenduseks, aga ma tahtsin lihtsalt näidata, kuidas ÜPP muutub lihtsalt liiga suureks nende riikide jaoks ja me ei halda seda enam piisavalt, aitäh. suur tänu. ma panin ise ka ennast kõnelejate nimekirja, ütleb esinaine ma saan aru, et oleme praegu elamas ühita-, huvitavas ajas, sellepärast et põllumajandusreform äh, tekitab täiesti uusi nõudmisi sellele süsteemile ja siis Kontrollikoja äh, aruande põhiküsimus, kas see süsteem saab üldse täita neid nõudmisi, kas see süsteem on üldse piisavalt vormis selleks, et äh, ÜPP reformi aspekte siia kaasata? mina järeldaksin sellest aruandest, et ei. sellepärast, et kolleeg äh, Pasku põllumajanduse peadirektoraadist. Äh, äh, tegemist on süsteemiga, mis ei, tegelikult ei vasta meie tingimustele, me, see ei ole niivõrd hästi kategoriseeriv, mis puudutab rohuniite ja heinamaid, nende erinevaks otstarbeks kasutamist ja näiteks ökoloogilise kasutuse eesmärgiga alasid ja muud. praegune süsteem on tegelikult juba niivõrd palju rohkem vigu täis minu arust, kui see kaks koma kaks protsenti veamäära tegelikult kajastab, mida te välja tõstsite. Kreekas oleme seda näinud, Kreeka LPS-süsteemiga oleme me siin aastaid tegelenud ja siin me oleme näinud, et palju odavam on maksta trahvi, selle asemel, et pidevalt seda süsteemi hooldada ja uuendada ja ajakohastada aga nüüd oleme me jõudnud muidugi sinna hetke, kus selle süsteemita enam ei saa. ja see ongi hetk, kus meil on vaja just eh, peadirektoraadilt saada mingisugused vastused, ma saan aru täiesti, et ehm, et teie eh, poolt eh, loodu siin ei ole, et põllumajandusterminitest rääkida just teie endi sõnniku pealt kasvatatud, ütleb kõneleja aga siin olete ka teie panustanud ja kas me ei peaks äh, mitte äh, mõtlema selle peale, no kui me näeme neid fotosid, mis siin on, siis on väga ilusad, tõesti, mulle meeldisid väga. Äh, küsimus Äh, niitude ja püsirohumaade kohta on see, et kuidas tuvastada äh, selle eesmärki, kuidas me saame põllumajandustoetuste süsteemi üldse niimoodi rajada, mikspärast me lubame selle, et liikmesriigid äh, sellist toetuste virvarri siin korraldavad, meil ei ole võimalik kuidagi lõpuks enam seda süsteemi kontrollida. nii et palju küsimusi, härra direktor, palun, kas olete nii kena ja vastate? Thank you very much, Mrs Chair. aitäh, lugupeetud esinaine proua Schmidt, härra Miljonis ja komisjoni liikmed. tahaksin teid tänada võimaluse eest vahetada mõtteid Kontrollikoja eriraporti üle, mis puudutab põldude identifitseerimissüsteemi ja kõigepealt räägiksin raportist endast ja siis tuleksin mõningate teemade juurde, mis on tõstatatud, iseäranis see, mis puudutab äh, Äh, siis üldse põllumajanduspoliitika reformi ja seda, kuidas see, äh, seda süsteemi mõjutaks äh, komisjoni, komisjon jagab Kontrollikoja seisukohta, et põldude identifitseerimise süsteem on kasulik vahend, mis aitab ära hoida ja avastada vigu, mis on seotud toetuste maksmisega nagu juba öeldud, see süsteem on siis äh, ühtse äh, haldus- ja kontrollisüsteemi nurgakiviks. Äh, see on kontrollimehhanism, mis võimaldab kontrollida hektaripõhiste toetuste põhjendatust ja võimaldab teostada halduskontrolli Äh, koos äh, georuumilise äh, toetuse taotlustega aitab see süsteem ära hoida ja avastada ja parandada vigasid taotluste menetlemise varases faasis ja see süsteem on samuti äärmiselt oluline kontrollimaks erinevatest keskkonnanõuetest kinnipidamist ja siin ma viitasin juba sellele rohestamise, viitaksin rohestamisele jah, mitte kõiki eh, elemente ei ole võimalik selle süsteemi abil kontrollida, vahepeal on vaja käia ka kohapeal kontrollimas. komisjon tahaks juhtida tähelepanu nendele edusammudele, mis on tehtud LPIS-i kaasajastamisel, et see oleks kooskõlas uue ühtse põllumajanduspoliitika nõudmistega ja tahaksin tõesti juhtida tähelepanu ka sellele, et suunised on paranenud, auditid on paranenud äh,, Eh, samuti liikmesriikide tegevuskavad on paranenud, aga me ei ole, oleme jõudnud siis veamäärani, mis on kaks koma kaks protsenti ning eh, tahaksin juhtida tähelepanu ka komisjoni tegevusele järelevalve, järelevalvajana, millele Kontrollikoda on samuti tähelepanu juhtinud. komisjon on paika pannud oma põhieesmärgid ja põhireeglid eh, Äh, selle äh, süsteemi haldamises. Äh, me oleme pannud paika põhimõtted, mille, millega tahame hallata seda süsteemi, mille raames antakse nelikümmend viis miljardit eurot toetusi liikmesriigid aga peavad hoolitsema selle eest, et LPIS süsteem oleks ajakohane, et andmed oleksid usaldusväärsed ja samuti tuleb hoolitseda selle süsteemi kulutõhususe eest. nagu öeldi, meil on nelikümmend neli erinevat LPIS-i süsteemi, riiklikud, regionaalsed ja nõnda edasi. ja väga palju sõltub see sellest haldusstruktuurist, mis liikmesriigis on ja kui me räägime kulutõhususest, siis äh, mõningaid äh, lahendusi on võimalik mõnes piirkonnas ja mõnes liikmesriigis väga kulutõhusalt rakendada, teises liikmesriigis jälle mitte nii et, et see mitmekesisus tähendabki seda, et meil on väga erinevalt LPS-e Äh, me lähtume ühistest reeglitest ja põhimõtetest, need on kõigi, kõigi jaoks ühised. mis puudutab nüüd LPIS-i kvaliteedihinnangut, mis on väga oluline, me peame äh, selgitama seda, et metoodika, mille komisjon on välja töötanud, aitab liikmesriigidel nõrku kohti äh, avastada, näiteks mis puudutab ortokujutiste äh, tõlgendamist ja samuti rakenda-, võimaldab see rakendada korrektiivseid meetmeid niisiis meil on seetõttu võimalik abikavades vigu parandada ja avastada. komisjon on andnud liikmesriigidele suuniseid, teostades nende üle järelevalvet ja ma tahan öelda, et komisjon, meie pidevalt vaatame äh, Äh, läbi äh, kõiki LPS-iga seonduvad äh, reegleid, teeme seda siis tulevase põllumaja, ühtse põllumajanduspoliitika reformi kontekstis ja me teeme väga tihedat koostööd Teadusuuringute Ühiskeskusega, et vaadata, millisel moel me saaksime uut tehnoloogiat kasutada, uusi satelliidifotosid, mida me veel saaksime teha selleks, et me saaksime vähendada LPS-i kulusid ja suurendada selle tõhusust ja samuti tahaksin ma mainida seda, et me oleme ka e, parandanud siis LPS-i iga-aastase kvaliteedi hindamise üle teostatavat kontrolli, sellepärast et see on omamoodi tagasiside liikmesriikidele ja liikmesriigi tegevusele e, kvaliteedi hindamisel ja see on tõesti viimasel ajal oluliselt paranenud ja ma loodan, et sellisel moel õnnestub meil vähendada ka kulusid ning suurendada äh, Äh, kogu LPIS-i tõhusust äh, vigade vähendamisel. ja nüüd peatuksin veel ka äh, kontrolli kuludel ja kuidas oleks võimalik kulusid vähendada ja kuidas oleks võimalik kogu selle ettevõtmise tõhusust parandada üks oluline asi on lihtsustada mitte üksnes LPIS-i ülesehitust, vaid ka selle kasutamist. ja ma räägin siin nüüd mitmest lihtsustamise lainest, ähm, mida mitmetes liikmesriikides saaks läbi viia, näiteks kas või LPS-i defineerimise osas. me oleme juba lihtsustanud äh, seda, mida on äh, vaja näiteks rohestamise sisseviimiseks ja samuti äh, oleme sisse viinud terve rea muid lihtsustavaid meetmeid ja mainiksin ühte neist, mis on äärmiselt oluline. Äh, selline vabatahtlik esialase kontrollisüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel juba siis abitaotluse protsessis kasutada LPS-i selleks, et äh, võimalikke vigu avastada ja ära hoida sest enamik nendest vigadest, äh, mida me avastame, neid on võimalik korrigeerida ja eh, tegelikult raha on ikkagi antud õigele inimesele õigeks otstarbeks. Eh, ja niimoodi oleks võimalik suurem osa potentsiaalseid eh, vigasid avastada juba taotluse faasis ja see loomulikult sõltub väga palju Äh, kvaliteetsetest ja usaldusväärsetest LPIS-i süsteemidest ja seetõttu komisjon on viimase kahe aasta jooksul äh, just pööranud palju tähelepanu reeglite lihtsustamisele ja on äh, aidanud liikmesriikidel lihtsustamise alaseid otsuseid langetada, oleme korraldanud ka terve rea seminare selleks, et me saaksime võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid vahendeid Äh, mis puudutab nüüd tulevikku, äh, siis me kindlasti jätkame selle üsna keerulise süsteemi ratsionaliseerimist ja lihtsustamist. Äh, meil on siin sada kolmkümmend viis miljonit maatükki, mida me peame haldama, see, seda on väga palju, aga ähm, meil on vaja sellist poliitikat, mis on tõhusam, ambitsioonikam ja me tahamegi seda sihipärasemat äh, kasutusele võtta, aga see tähendab ka rohkem reegleid, rohkem kontrolli, nii et, et me tahame leida sellist õiget tasakaalu tõhustuse, lihtsustamise ja ka mõningase finantsjuhtimise vahel, nagu siin mainiti me üritame paika panna kõik need süsteemid, et aidata liikmesriike, et aidata äh, talunikke, et nad saaksid tõesti Euroopa Liidu raha kasutada korrektselt, aitäh. aitäh. kahjuks on meil aega vähe ja seetõttu ei saa me praegu pidada seda arutelu, mida meil oleks vaja, aga eks me tuleme sellel aastal selle teema juurde veel tagasi. ja annan nüüd veel sõna härra Miljonisele ja siis proua Schmidtile, palun härra Miljonis aitäh. aitäh, lugupeetud esinaine. selle äh, eriraporti peamine tulemus on see, et LTIS on kasulik vahend, aga sellega ei ole võimalik kõike kontrollida äh, uue ühtse põllumajanduspoliitika äh, üheks oluliseks komponendiks on keskkonnasõbralikud otsetoetused. Äh, see puudutab püsirohumaid, äh, äh, põllukultuuride mitmekesistamist ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid. ja mm, selle süsteemiga me oleme võim-, me saame kahte komponenti rohestamisest kontrollida, aga mitte põllukultuuride mitmekesistamist, sellepärast et need on ajutise iseloomuga mis puudutab nüüd satelliidifotosid, jah, see on probleem. jah, aga neid tuleb ajakohastada iga kolme kuni viie aasta tagant. probleemiks on fotode tõlgendamine. kuidas neid satelliidifotosid tõlgendatakse, aitäh. jah, see on ka raportist väga selge ja proua Schmidt, palun aitäh, ma arvan, et kõik äh, üsna palju olulist sai ära öelda ja mina tervitaksin ka, kui me saaksime seda teemat veel põhjalikumalt arutada ja ma tervitaksin ka seda, et kui me kutsuksime liikmesriikide esindajaid siia, et me lihtsalt ei tugineks kontrollikoja paberitele või komisjoni paberitele, äh, aga vaid kuuleksime, millised tõesti need probleemid on Äh, sest muidu me ütleme kogu aeg need pahad liikmesriigid, kes äh, mitte midagi hästi teha ei oska. Äh, mina, ma arvan, et see, kui kõik klapib, siis saame raha ka mõistlikult kasutada ja kolleeg Kadenbach ütles täiesti õigesti, Äh, äh, äh, mida lihtsam on süsteeme, seda kergem on sellega toime tulla, seda pes-, parem on seda kontrollida ja lõppkot-, lõppkokkuvõttes on see kõigile parem, nii et, et ma tõesti tervitaksin väga, kui meil oleks selline arutelu ja me kutsuksime ka liikmesriikide esindajad kohale Eh, jah, see kontrollitavuse küsimus ja uue põllu, üldse põllumajanduspoliitika reform, see on tõesti, aga eh, saja kolmekümne viie miljoni maatüki juures ei ole midagi väga lihtsat teha ja kolleeg Flanagan, tehke palun kiiresti uh,. Sorry, I, I don't think ma ei saanud oma küsimusele vastuse või ma ei saanud vastusest aru liikmesriigid peavad sellised piirkonnad kindlaks tegema kas eh, see on ka reformi järel niimoodi eh, ja kas need identifitseeritud alad, eh, kas seal võetakse koefitsienti väiksemaks? jah, lühike küsimus, lühike vastus, palun. nii palju, kui ma aru saan, te viitate punktile viiskümmend kolm, mis puudutab püsirohumaid, jah see on üks võimalus, me oleme välja pakkunud selle püsirohumaade definitsiooni, et karjamaadega eh, paremini eh, arvestada eh, sest et paljusid rohumaid kasutatakse karjamaana, aga on ja me oleme tõesti nende püsirohumaade definitsiooni laiendanud eh, selleks, et paremini toime tulla eh, erinevate mm, karjamaade liikidega, ma arvan, et see on eh, liikmesriikide valikuvõimalus, nad võivad seda teha, nad ei pea seda tegema ja kui liikmesriigid neid uusi võimalusi kasutavad, siis nad peavad LPS-is kindlaks tegema ka erinevad rohumaade tüübid või erinevad karjamaade tüübid ja panema need ka LPS-i süsteemi nii et, et kui järgmises ühtluses põllumajanduspoliitikas pärast ka aastat kaks tuhat kakskümmend otsustatakse see uus defini-, definitsioon püsiv rohumaa alles jätta ja kui meil siis on veel LPIS-süsteem ja tõenäoliselt meil on mingi selline süsteem toetust saavate äh, põllude identifitseerimiseks, siis äh, meil on ka need püsirohumaad seal sees ja ka tahaksin öelda, et see on midagi, mida liikmesriigid võivad teha, nad ei pea Äh, äh, Ajala Sender, palun. Äh, mul on ka üks küsimus. ma nägin, et need pildid või fotod, neid ei tee ainult Euroopa satelliidid. me Äh, ostame satelliidifotosid ka väljastpoolt Euroopat, kas see on niimoodi ka ühtse põllumajanduspoliitikaga, tahaksin sellest natuke rohkem teada? nii, me räägime siin ainult tavalistest satelliitidest. niisiis, palun. Äh, ma lihtsalt pidasin kolleegidega nõu, et anda teile õige vastus enamik satelliidifotosid äh, tulevad Euroopa ettevõtetelt, aga liikmesriigid äh, võivad ja komisjon äh, toetab neid, võivad ka, osta neid fotosid kust iganes tahavad. nii et, et ma ei saa garanteerida, et sada protsenti satelliidifotodest, mida liikmesriigid oma LPIS-i süsteemi ajakohastamiseks kasutavad, on Euroopa päritolu aga nagu ma ütlesin, kui ma viitasin eh, uute tehnoloogiate kasutusele, siis uued satelliidifotod eh, sellele, kuidas uusi satelliidifotosid integreerida LPS-i, siis mina viitasin Kopernikusele ning eh, ma arvan, et me saame praegu palju rohkem infot, palju täpsemat infot ja väga oluline on nende satelliidifotode usaldusväärsus, aga väga oluline on ka nende tõlgendamine, kuidas me suudame tõlgendada kõiki neid uusi fotosid eh, selleks, et vaadata, eh, kas eh, reeglitest on kinni peetud niimoodi, et me ei peaks ise koha peale minema, vaid tõesti tugineksime ainult fotodele. aitäh ja nüüd ol-, aitäh selle arutelu ees ja selle teemaga me kindlasti tegeleme edasi ja leiame kindlasti aega ka selle teema äh, veelkordseks käsitlemiseks, sest tõesti asi puudutab raha ja nüüd üheteistkümnes päevakorrapunkt, mis puudutab pandeemiat, tegemist on jällegi kontrollikoja eriraportiga äh, härra Wojciechowski kontrollikojast on sellega tegelenud, meie raportöör on Brian Hayes ja palun äh, eriraportöör, aitäh ka mina tahaksin teid õnnitleda tagasivalimise puhul, et teid valiti jällegi eh, ka järgmiseks ajak, ametiajaks siis kontrollikoja esinaiseks. oma lühikeses eh, sissejuhatavas sõnavõtus tahaksin Äh, öelda, et teatan äh, härra Leenele ja ka teistele kontrollikoja liikmetele äh, teie ettepanekust, et meie kontrollikoja liikmed peaksid osalema kõikides teie komisjoni korraldatud missioonides. minu arvates oleks sellest kasu mõlemale poolele, nii kontrollikojale kui meie hakkame auditeid planeerima, kui ka teile lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad Äh, mul on suur au äh, tutvustada Kontrollikoja eriraportit, mille teemaks on tõsised piiriülesed äh, ohud tervisele Euroopa Liidus, olulised sammud, mis on astutud ja veel rohkem on vaja ära teha kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Hayesit selle eest, et ta on teinud suure, ette valmistanud suurepärase töödokumendi selle äh, auditi kohta, tal on positiivne lähenemine nii järeldustele kui ka ta toetab meie soovitusi. see valdkond, mida meie kontrollisime, on väga oluline, sellepärast et hiljutised sündmused on näidanud, et tõsised ohud tervisele on tõesti piiriülesed probleemid ning võivad põhjustada ka äh, suuri majanduslikke kulusid, iseäranis siis, kui hädaolukord kestab äh, pikka aega Eh, see mõjutab inimeste reisimist, avalikku elu, me mäletame veel väga hästi, mis juhtus Ebola kriisi ajal, eh, kolibakteri kriisi ja nõnda edasi. Eh, kolm lühikest märkust. kõigepealt tegemist ei ole Kontrollikoja jaoks tüüpilise auditiga, sellepärast et ähm, me ei kontrolli praegu ainult Euroopa Liidu raha kasutamist, vaid me kaitseme ka Euroopa kodanikke ning meie soovitused, mis on seotud selle auditiga, on just suunatud sellele, kuidas kodanikke paremini kaitsta. ja äh, see audit äh, ei puuduta mitte tegevust, vaid tegevusvalmidust ja äh, kolmas tähelepanek, äh, see valdkond, mida me auditeerisime, äh, on põhiliselt liikmesriikide pädevuses Euroopa Komisjoni roll on pigem koordineeriv ja toetav. tegemist on valdkonnaga, kus meil on vaja rohkem koostööd ja rohkem Euroopa integratsiooni. ma loodan, et see ei ole niivõrd poliitiline arutelu. meie peamine järeldus on see, et Euroopa on nüüd paremini terviseohtudeks valmis, aga veel mitte sada protsenti valmis. me olime äh, valmis tänu otsusele, mis puudutas tõsiseid äh, piiriüleseid ohtusid tervisele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, see näeb ette väga häid mehhanisme, kuidas paremini kaitsta Euroopa Liidu kodanikke. see otsus eh, suurendab terviseohutuse komisjoni rolli, loob uue õigusliku raamistiku, mis hõlmab ka keemia ja terviseohte, eh, eh, biomürke ja Äh, nakkushaigusi äh, ja samuti nähakse ette äh, siis ravimite ühist hankimist, see tähendab, et liikmesriigid saavad näiteks ühiselt hankida vaktsiine või meditsiiniaparatuuri ning tuginetakse juba olemasolevatele varase hoiatuse ja reageerimissüsteemidele, see on komisjoni ja liikmesriikide jaoks oluline vahe Eh, mis võimaldab eh, pidevalt kontaktis olla ning eh, anda välja hoiatusi rahvatervishoiu ohu kohta. me leidsime suuri puudusi nii liikmesriikidega kui komisjoni tasandil. olukorra parandamiseks soovitame me kõigepealt Äh, välja töötada strateegilise tegevusplaani terviseohutuse strateegia komisjonile, mis tagaks, et liikmesriigid ja komisjon äh, töötavad ühiste eesmärkide nimel. teiseks äh, tuleks ajakohastada varase hoiatuse ja reageerimise süsteemi. kui seda süsteemi rohkem kasutatakse, täidaks ta oma rolli paremini. kolmandaks, komisjon peab Äh, äh, tagama siis kaasrahastatud meetmete jätkusuutlikkuse. Äh, neid meetmeid tuleks jätkata ja neid tuleks paremini edendada, et neil oleks mõju ja lisandväärtus ning komisjon peaks toime tulema ka nende lünkadega, mis on erinevates komisjoni talitustes just tervishoiu küsimustes Äh, me, ma räägin siin sellistest äh, allüksustest, mis tegelevad tervishoiu, keskkonna, transpordiga, aga äh, need peaksid olema kaasatud. suur aitäh, lugupeetud proua esinaine. ja suur aitäh ka komisjoni liikmetele, et kuulasite. aitäh selle väga tähtsa ülevaate eest ja kolleeg Heies, palun. aitäh, lugupeetud esinaine ja tahaksin äh, samuti õnnitleda teid, et teid valiti jällegi selle olulise komisjoni etteotsa järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. ja tahaksin õnnitleda ka teisi aseesimehi ja tahaksin tänada ka Kontrollikoda selle väga olulise raporti eest, see raport avaldati juba mõni aeg tagasi ja ajakirjandus pööras sellele üsna palju tähelepanu minu arvates on äärmiselt oluline öelda, et siin on äh, jutt rohkem usaldusest äh, kui rahastamisest, kuigi ka raha on palju kaalul. asi on pigem selles, et kas need kohustused, mis liikmesriigid on võtnud, äh, kas see järgmine etapp ja see töö, need kohustused, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võeti, kas neid on ka täidetud? nii et, et tegemist on usaldusauditiga ning Äh, me peame kindlaks tegema, kas konkreetsed meetmed on liikmesriikide poolt kasutusele võetud. ma tahaksin öelda, nagu Kontrollikodagi just rõhutas, et Äh, põhimõtteliselt on tegemist äh, küsimusega, kus liikmesriigid väga kiivalt kaitsevad oma suveräänsust ja seda ka täiesti mõistetavalt. aga ma arvan, et kodanikud äh, peaksid nägema, millised need kohustused on ja oluline on, et nendest kohustustest ka kinni peetakse, kui nad seda näeksid, siis nad avaldaksid ka liikmesriikidele survet, et meil oleks rohkem selline ühtlane lähenemine sellele olulisele küsimusele. asi puudutab terviseohutust, me teame, Äh, Ebola äh, tekitatud probleeme igal aastal liikmesriikides me puutume kokku äh, igasuguste pandeemiatega, gripipandeemiaga näiteks. Äh, need teevad äh, muret paljudele liikmesriikidele, me teame, et probleeme on valmisolekuga paljudes liikmesriikides, nii et, et tegemist on piiriülese tervise küsimusega ja me peame sellesse suhtuma tõsiselt. ja nagu raportis juba öeldi, esimene faas kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist viis siis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, tervishoiu raamistikuni, see oli neli aastat tagasi ja äh, kümme aastat tagasi alustasime esimese faasiga. nii et, et Äh, väga tore, et kohu, äh, kontrollikoda teeb äh, aeg-ajalt selliseid raporteid, aga väga oluline on, et parlament hoolitseks selle eest, et need kohustused, mis on võetud, ka täidetakse ja ärgem unustagem, et kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend on järgmine faas. meil ei ole siin vaja tingimata kontrollikoja raportit, et liikmesriigid hakkaksid mõtlema, mida nad on teinud ja mida nad ei ole teinud aga sellele vaatamata kontrollikoja raport on väga teretulnud siin raportis on äh, mitmeid olulisi küsimusi, kas liikmesriigid äh, konsulteerivad üksteisega, äh, väga katkendikud on tõendid selle kohta. teiseks, kas me vahetame paremaid kogemusi liikmesriigiti Äh, mulle tundub, et siin on ka väga palju veel vaja ära teha, kas me oleme teinud piisavalt planeerimis- ja ettevalmistamistööd iseäranis konsulteerimisfaasis, jällegi suured küsimärgid. kas meil on ühine lähenemine, kuidas neid plaane integreerida, jällegi küsimärgid. ja veel üks äärmiselt oluline küsimus, mis tõstatub selles raportis kas äh, liikmesriikide ebapiisav äh, tegevus äh, ravimite ühisel hankimisel, näiteks gripivaktsiini hankimisel, kas äh, siin on ka midagi, mida saaks ära teha, kuidas oleks võimalik neid vaktsiine võimalikult kulutõhusalt hankida? ja nüüd lühidalt minu enda soovitused ja loomulikult ma tervitan ka neid soovitusi, mis on Kontrollikoja raportis ja äh, ja, ja hindan ka seda, mida te edastasite mulle kui raportöörile, ma olen teiega nõus, meil on vaja tegevusplaani, kõik peavad aru saama, kuhu meie meetmed suunduvad, kuhu suunduvad need meetmed, mis on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta deklaratsioonis, meil on vaja ka paremat järelevalvet, strateegilist järelevalvet ja me ei peaks juhti-, kartma juhtida tähelepanu sellele, mis on hea tava ja mis on halb tava. sest et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta deklaratsioonist on ju juba neli aastat möödas ja äh, haiguste tõrje ja ennetamise Euroopa Keskus äh, ei oma sellist äh, formaalset viisi tõhusalt reageerida. Te juhtisite täiesti õigesti tähelepanu sellele, et komisjonis endas on probleeme koordineerimisega, näiteks toiduohutuse teemad peaks siia olema ka kaasatud, nii et koostööd on palju rohkem vaja. ja veel üks märkus, nagu ma juba varem ütlesin, meil on vaja ka hankeküsimustega liikmesriikides tegeleda, et me saaksime tõesti tõhusalt reageerida siis, kui ohud tervisele tekivad ja nagu juba öeldud, mina usun, et meil on vaja varase hoiatamise süsteemi ja selle süsteemi raames palju varasemat koordineerimist kui praegu. selline süsteem tagaks, et kõige parem tehnoloogiline süsteem on tõesti olemas. tegemist on olulise teemaga, proua esinaine, nagu ka kontrollikoja esindaja ütles, tegemist on usaldusauditiga ja öö, ähm, ja loomulikult meie komisjon koostab oma soovitused ja äh, anname niimoodi oma panuse siis teiste institutsioonide töösse ja liikmesriikide töösse. aitäh ja kolleeg Barnio, palun. kõneleja mikrofoniga on probleem. mikrofon kõigepealt tuleks meelde, et meil on toimunud terve rida tõsiseid probleeme, melamiinirünnatus, äh, siis gripipandeemia kaks tuhat üksteist Äh, siis äh, mudakriis äh, Ungaris, siis e-kooli bakter, katastroof, need kõik on juhtinud tähelepanu sellele, et liikmesriikide kriisireageerimismehhanismid ja Euroopa kriisimehhanismid ei ole piisavad ja seetõttu kaks tuhat kolmteist juulis võtsime vastu otsuse, kuidas tulla toime siis piiriüleste ohtudega tervisele. mina olin parlamendi raportööriks selles küsimuses ja otsustasime tugevdada siis terviseohutuse komitee rolli, samuti näiteks äh, selle, selle, sellistes küsimustes, mis puudutab vaktsiinide hankimist, koostööd Äh, nii et, et need on tõesti olulised äh, e, edasi, edusammud, mida me oleme äh, teinud ja ma lugesin Kontrollikoja raportit suure huviga, see sisaldab hinnangut nende otsuste ellurakendamise osas. samuti lugesin suure huviga meie kolleegi Heisi töödokumenti mis puudutab Kontrollikoja raportit, siis Kontrollikoda leidis, et liikmesriikides on palju nõrku kohti, aga Euroopa komisjonis ja need takistavad otsuste ellurakendamist. minu arvates nende otsuste ellurakendamine on äärmiselt oluline, kõigepealt tuleb eh, terviseohutuse komiteelt nõuda strateegilise tegevuskava koostamist, et otsuseid saaks paremini ellu rakendada. teiseks tuleks julgustada liikmesriike ja Euroopa Komisjoni, komisjoni kiirendama äh, Eh, tööd, eh, mida tehakse näiteks eh, vaktsiinide hankimiseks pandeemiate all, samuti on vaja varase hoiatamise ja reageerimise süsteemi parandama, selleks et me tuleksime para-, paremini riskide haldamisega toime ja meil on vaja luua ka struktureeritum koordineerimine erinevate Euroopa Komisjoni teenuste vahel, kes teenuste, teenistuste vahel, mis tegelevad terviseohutusega, niimoodi saaksime tõhusalt ellu rakendada rakendada neid, neid, neid otsuseid, mis eelkõige on mõeldud kaitsmaks eurooplaste tervist. aitäh. tervise peadirektoraadi nimel härra Ryan. aitäh aitäh nende mm, analüüside eest ja aitäh ka Kontrollikoja härra Heisi äh, raportite eest. kontrollikoja raport on väga konstruktiivne ja üksikasjalik ja mm, äh, tege-, tegemist on tõesti väga keerulise raportiga. komisjon äh, nõustub kom-, kontrollikoja leiu-, järeldustega ja on valmis oma volituste piires neid ka järgima me juhime liikmesriikide tähelepanu äh, probleemidele koordineerimismehhanismide raames ja eriti terviseohutuse komitee raames Äh, komisjon äh, tegeleb äh, aktiivselt väga paljude küsimustega, mida Kontrollikoja raportis mainitakse, iseäranis varase hoiatuse ja reageerimissüsteemi kaasajastamisega. see on süsteemiks, mis võimaldab liikmesriike üksteise, üksteist hoiatada ja samuti ka hoiatuste jätkumeetmetest samuti jagame omavahel riskihinnanguid erinevate haiguse puhangute osas ja seda me kasutame äh, väga palju nüüd, kus meil on nii gripiepideemia kui ka linnugripi epideemia. Äh, ja me räägime ka sellest, et me peame selle süsteemi tehnilisi omadusi parandama me peaksime siduma oma süsteemi näiteks nende süsteemidega, mis puudutavad loomataude, äh, keemiakatastroofe ja nõnda edasi, nii et, et me üritame need, need Äh, olemasolevad süsteemid integreeritumalt tööle panna, nii et, et liikmesriigid ei peaks äh, samast äh, puhangust teavitama erinevate süsteemide kaudu, vaid et ühe süsteemi kaudu nad jõuaksid asjaomaste ametikond, ametkondadena ja see süsteem tõesti võimaldaks liikmesriikidel siis ühiselt suhelda mis puudutab paljusid vii-, viivitusi, millele Kontrollikoda tähelepanu juhtis, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et paljud inimesed, kes Äh, selle otsuse ellurakendamise eest vastutasid, ähm, äh, olid hõivatud Ebola puhanguga. Äh, see kestis peaaegu poolteist aastat, nii et, et inimesed, kvalifitseeritud inimesed, kes saaksid seadusi koostada ja ellu rakendada, olid tegevuses siis Ebola puhanguga ma võin teile nüüd kinnitada, et nüüd oleme selle mahajäämusega hakkama saanud ja need rakendusmeetmed, mida me pidime vastu võtma, on ettevalmistamisel. Äh, nii et, et äh, meil on äh, rakendusakt valmimas ja veel mitmeid teisi õigusakte ka, nii et, et see töö on kiirenenud pärast viivitust. ja samuti leiame nagu kontrollikodagi, et meil on vaja sellist strateegilist tegevuskava ja me loodame, et juunis võetakse see ka vastu. mitmed teist juhtisid tähelepanu äh, sellele, kuidas saada kätte vaktsiine ja äh, muud. gripiepideemia ajal see oli tõesti tõsine probleem, sest liikmesriigid pidid maksma väga erinevat hinda äh, vaktsiinide eest ja nad palusid, et komisjon töötaks välja sellise mehhanismi, äh, mis võimaldaks neile, kui nad tahtis, siis vabatahtlikult osta ühiselt neid ravimeid ja ma võin öelda, et just nimelt enne jõule, siis pärast seda, kui Kontrollikoja raport eh, ilmus, eh, toimus ka esimene pakkumismenetlus ja esimesele lep-, eh, lepingule kirjutati alla, see puudutas botulismi vastast äh, Äh, siis äh, vaktsiini. see on eriti oluline praegu terrorismiohu tingimuses äh, ja paljud liikmesriigid otsustasid siis ühiselt selle vastumürgi osta ja see on üks esimene konkreetne näide, mis meil on ja ühine pakkumine siis gripp gripivaktsiini osas on praegu liikmesriikide vahel arutusel, paljud liikmesriigid osalevad nendes aruteludes ja me loodame, et dokumendid äh, Äh, on valmis enne suve äh, ning äh, leping allkirjastatakse siis pakkumise võitjaga enne aasta lõppu. nii et, et ühiste hangete osas töö liigub ja esimene leping on juba alla, alla kirjutatud. sisemine koordineerimine, see on alaline probleem Äh, uue voliniku, volinik äh, Kingi määramine, kes vastutab julgeoleku küsimuste eest, on võimaldanud meil äh, siis julgeoleku küsimustes, ka terviseohutuse küsimuses anda aru volinikele iga, igal kuul, iga kuu saab komisjon siis infot selle kohta ja me oleme volinik Kingi hoidnud kursis sellega, mis toimub. härra Barjot oli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta otsuse raportööriks, millega loodi siis õiguslik struktuur piiriüleste terviseohtudega tegelemiseks. ma pean ütlema, et see on loonud üsna tugevad sidemed komisjoni liikmesriikide ja haiguste tõrje ennetamise Euroopa Keskuse vahel ja nüüd me, me oleme palju tihedamalt seotud selle ettevalmistustööga, mis käib liikmesriikide tasandil, nii et, et need olid äh, peamised küsimused, millele tahtsin tähelepanu juhtida, suur aitäh selle raporti eest ja suur aitäh ka härra Heisile. Thank you very much, as we are losing